kolleegid, palun võtke istet. siis saame alustada tänaste töödega. kõigepealt hääletame härra Taylori raportit, mis puudutab lennureisijate õigusi. kolleegid, palun andke märku, kui teil ei ole hääletuskaardi kaasas härra Kraamel, Kadraui niisiis, te peate käega märku andma oma hääletuseelistusest, kui me nii kaugele jõuame. kontrollime nüüd süsteemi. süsteemi kontrolli hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? Debra, kas sa oled ka hääletanud? Debra, kas sa oled äh, hääletanud kontrolli mõttes? hästi. kas kõik äh, toimib, keegi ei äh, tee siin mingit pettust? hästi, siis alustame härra Taylori raport lennureisijate õiguste toimimine, kohaldamine, paragrahv üks, info üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuusteist äh, härra Birkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, see läheb viisteist langeb ära, seitseteist, see on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kaheksateist, palun. hääletus on alanud. ja üks pluss ja üks miinus rahvaparteilasi on üks äh, üle. hästi. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud viisteist kahekümne ühe vastu. IMCO kaks ja neli plokis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, osade kaupa hääletus ECR-i palvel, esimene osa kuni sõnadeni Considers that in Europe, teine osa on therefore ja nii edasi, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss B. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm härra Malineskult, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt, demokraatidelt, kas keegi on selle vastu? kui ei, siis kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks järgmisena härra Marineskult, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena nelikümmend üheksa proua Kriisbekilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle. mulle tundus, et võeti vastu, aga kontrollime üle, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? kaks on poolt veel eraldi ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, nii viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja suur tänu, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle viiskümmend üks ja hääletamine on alanud pluss kaks poolthäältele. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, nii et vastu võetud. ja kaks kolleegi on ilma hääletuskaardita. vastu võetud niisiis äh, nelikümmend kaheksa proua Senalovalt, langeb ära. järgmisena viiskümmend kaks proua Jala Senderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. jällegi kontrollime üle. muudatusettepanek viiskümmend kaks. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud Michael ja teine kolleeg on poolt, nii et kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu vastu võetud. kompromiss E. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kuuskümmend viis härra Tanelselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa proua Fosterilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend proua Wortmann koolilt poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle selle. seitsekümmend, mulle tundub, et on vastu võetud. hääletamine on alanud ja need, kellel hääletuskaarte ei ole, andke siis käega märku. Michael ja teine kolleeg on poolt, nii et äh, kaks pluss alt juurde, hääletamine on lõppenud ja see tähendab seda, et kolmkümmend üks poolt ja kaksteist vastu või need vastu võetud. IMCO kaheksateist siis äh, langeb ära nii, kuuskümmend seitse, ei vabandust seitsekümmend üks proua Sinalovalt on järgmine. lõige seitse A uus, oodake. mulle öeldi, et me võime hääletada kuutekümmend üheksat lisandina, nii et äh, härra Sassada muudatusettepanek, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, seitsekümmend üks, palun. seitsekümmend üks, hääletamine on alanud. kõik toimib? kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud seitsekümmend kaks proua Tsikaut, kes on poolt, vastu, erapooletud. jällegi kontrollime üle seitsekümmend kaks ja hääletamine on alanud. kolleeg Natras, kas teie masin töötab nüüd hästi? siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud niisiis seitsekümmend kolm proua Senalovalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend kuus proua Senalovalt. jällegi, see on äh, lisand, mis läheb eraldi lõikesse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss G eraldi hääletusega esimene osa, algus calls on ja kuni free of charge ja teine anti-withdraw ja booking, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja see on samuti vastu võetud edasi muudatusettepanek üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks, kolleegid Foster ja Van Dalen, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle IMCO seitseteist, palun, ja hääletamine on alanud veel kaks äh, poolthäält juurde. niisiis vastu võetud. järgmisena üheksakümmend üheksa proua Portman koolilt. miks see ära langeb? hästi. ja see langeb ära, nii et äh, sada järgmisena, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks härra Marsinkevitšilt poolt, vastu no kes siin vaevuks hääletama ometi, eriti just sotsiaaldemokraadid võiks seda teha, nii et poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss äh, hašš ja siin on suuline muudatusettepanek härra Sassadalt, kas on keegi vastu sellele, ei ole. siis me hääletame kompromissi sellisel kujul, rohelised on palunud äh, osade kaupa hääletust, kolm erinevat osa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 kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. sada seitse on lisandus, kes on poolt, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime selle üle, sada seitse hääletamine on alanud. härra Klammer, kaks äh, lisahäält poolt, hääletamine on vastu, läbi ja kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. edasi sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud IMCO kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada kakskümmend üks ja hääletamine on alanud ja kaks äh, poolthäält lähevad juurde. nii, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada kakskümmend kolm, mulle tundus, et on vastu võetud, aga teie käed juba väsivad siin ära, nii et hääletame kaks plusshäält juurde, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. IMCO üksteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, IMCO üksteist, palun. kaks äh, vastu seekord, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus proua Tsikault. Inglise keeles tuleks kasutada in due time, in good time asemel poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena sada kakskümmend seitse kolleeg Kohilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada nelikümmend üks, palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime siiski üle, hääletamine on alanud, sada viiskümmend kaks, kaks plussi tuleb juurde, kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. kakskümmend neli, kahekümne ühe vastu vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle selle samuti, hääletamine on avanud sada viiskümmend kolm, kas kõik on hääletanud? üks erapooletu, üks vastu tuleb veel juurde arvestada, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis proua Fosterilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa härra Van Dallenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada viiskümmend üheksa, palun. ja hääletamine on alanud ja kaks äh, vastuhäält arvestame juurde, kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO neliteist poolt, vastu kontrollime üle selle IMCO neliteist, hääletamine on alanud kaks poolthäält juurde, kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, kontrollime üle, sada kuuskümmend, hääletamine on alanud, kaks plussi juurde kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. ja tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli proua Fosterilt on järgmine või ei ole? see langeb ära. IMCO kolmteist järgmisena, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss äh, N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa järgmisena. kolleeg Kohvilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. sada kuuskümmend üheksa ja hääletamine on alanud. Michael ja teine kolleeg on vastu, ei, üks poolt, üks vastu, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. sada seitsekümmend on äh, keeleline parandus, IMCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle, sada seitsekümmend seitse. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja tõepoolest tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis proua Tsikalt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa, täiendus, lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus jällegi keeleline muudatusettepanek, seda ei pea hääletama, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle sada kaheksakümmend, palun, ja hääletamine on alatud, alanud. kaks poolthäält tuleb juurde, kui kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime jällegi üle, sada kaheksakümmend üks. ma arvan, et on sama tulemus ja kaks poolthäält juurde. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm härra Fidansalt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. hääletamine on alanud, sada kaheksakümmend neli, üks pluss üks miinus juurde, kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks härra Koosalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend neli langeb ära, niisiis äh, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üks on järgmine, mida hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud IMCO kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu. kontrollime üle number kolm, hääletamine on alanud ja kaks äh, vastuhäält arvestame juurde, kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle ka number nelja. hääletamine on alanud, kaks poolthäält arvestame juurde. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud järgmisena viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, järgmisena number üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kontrollime üle number neliteist, palun, hääletamine on alanud. ja kaks äh, poolthäält tulevad juurde. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud kakskümmend neli, kahekümne kahe vastu. üks härra Koosalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis äh, number kaks härra Koosalt suulise muudatusettepanekuga raportööri poolt, kas kõik on suulise raportööri ettepanekuga rahul, kui ei, kui jah, siis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus. hääletamine on alanud ja kaks poolthäält. arvestame juurde härra Kraamerilt ja härra Elka Trauilt, siis on hääletamine nüüd lõppenud nelikümmend üks äh, poolt, üks äh, vastu ja neli erapooletut. nii et õnnesoovid härra Taylorile, raport on vastu võetud. We now ja nüüd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 kes äh, räägib meile kliimamuutustest. paistab, et ta ikkagi on kohal. okei, jah, thank you. Thank you. okei okay.. niisiis lugupeetud kolleegid, härra Jos Telbek on siin, kes on siis kliimameetmete eh, peadirektor ja tema räägib meile viimastest uudistest, mis on seotud heitkogustega kauplemise süsteemiga. nii et härra Telbek, suur tänu, et te tulite täna meile esinema nii vara hommikul ja kui nüüd mõni tahab ära minna siit saalist, siis minge ära, et me saaksime pihta hakata. niisiis, härra Tilbek, sõna teil. suur tänu, tere hommikust, mul on tõepoolest väga hea meel teile täna äh, Eh, siin esineda ja ma tahan teile rääkida siis lühidalt, mis on lennunduse valdkonnas juhtunud heitgaasidega kauplemise osas, sest see diskussioon toimub praegu rahvusvaheliselt, nagu te teate, on kliimamuutused suureks probleemiks ja eh, teadusuuringused, uuringud eh, näitavad seda, et probleem on tõsine Äh, Euroopa Liidul on olemas regulatsioon erinevate äh, valdkondade jaoks, autodele, tööstusele ja nii edasi, aga üks sektor, mis ei olnud üldse kaetud, oli siis äh, rahvusvaheline meretransport ja lennundus. oli niisugune tunne inimestel, et ka nende asjadega tuleb tegeleda, sellepärast et need kaks sektorit kasvavad väga kiiresti Äh, arvatakse, et kasv on seitsesada protsenti kuni aastani kaks tuhat viiskümmend ning äh, kui me vähendame siis äh, kasvuhoonegaaside heitmeid mujal, siis transpordis need kasvavad väga kõvasti. rahvusvaheline lennundus on tõepoolest globaalne sektor ja sellepärast on väga teistmoodi vaja reguleerida siin poliitika küsimusi võrreldes muude valdkondadega. ja nüüd kolm kommentaari kõigepealt eh, ajaloost. tegelikult Euroopa Liit on alati eh, tulnud välja sellega, et seda probleemi on vaja, selle probleemiga on vaja tegeleda, on teinud seda IKO raames, eh, IKO raames, aga erilist edu polnud me saavutanud rahvusvahelises lennundusorganisatsioonis ja eh, komisjoni eh, paluti, et ta tuleks välja regionaalsete ja ka globaalsete skeemidega ja kahe tuhande kaheksandal aastal me tõepoolest niimoodi tegime, võtsime eh, vastu sellise määruse, mis hõlmas rahvusvahelist lennuliiklust ka emissioonidega kauplemise skeemis. see oli tõepoolest innovaatiline lähenemine. Eh, see eh, tähendab, et ei oleks lisatasusid, aga ICAO ütles, et et ETS-i kasutamine lennunduses ei ole mitte mingisugune lisamaks ega üldse maks. ja mõnikord aetakse ETS-i ja makse segamini ja need on ikkagi kaks ise asja. ja ICAO andis veel ühe olulise näpunäite, nad ütlesid, et tegemist on kasuliku instrumendiga, aga ICAO äh, Eh, kutsus eh, üles just nimelt eh, riike ja rahvusvahelisi orga- ja siis piirkondlikke organisatsioone hõlmama rahvusvahelist lennundust ETS süsteemi seadusandlus võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal kaasotsustusmenetlusega ühehäälselt nõukogus ja see kiideti heaks Euroopa Parlamendis. niisugune on siis olukord täna praegusel hetkel me peaaegu juba täiel määral äh, rakendame oma seadusandlust. kahe tuhande kaheksas aasta oli väga oluline, sellepärast et kõik emissioonid äh, on kaetud äh, lubadega meil on olemas järkjärguline süsteem kaheksakümmend viis protsenti lubadest, mis on antud kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, on äh, siis tasuta ja äh, kaheksakümmend kaks protsenti alates aastast kaks tuhat kolmteist. mida siis äh, rahvusvahelised äh, lennundusettevõtted peavad katma, see on kusagil kaheksa-viieteist protsendi vahel ja me tegutsesime eh, täiesti eh, kooskõlas eh, kaasotsustusmenetlusega. nüüd teiseks tahaksin ma rääkida meie tänasest positsioonist. on täiesti õigustatud öelda, et see seadusandlus leidis rahvusvahelist vastuseisu ja eh, selle opositsiooniga oleme me püüdnud eh, tegeleda eh, kahepoolsetel läbirääkimistel ja ilmselt novembris möödunud aastal tippkohtumisel USA-ga toimus läbimurre, kus siis Ühendriigid olid valmis alusta-, jätkama ja alustama läbirääkimisi ICAO kontekstis nii eh, peasekretär kui eh, siis president on eh, siin öelnud välja üht ja teist äärmiselt kasulikku Eh, ICAO raames, mis siis puudutab eh, lennunduses eh, kasvuhoonegasside vastu võitlemisel, nii et, et reaktsioon on olnud väga positiivne, me oleme alati rõhutanud, et vaja on multilateraalset lahenemist ja nüüd me kahepoolsete läbirääkimiste kaudu sinna hakkame jõudmagi. ICAO tuli välja niisuguse süsteemiga, mis aitab kaasa Äh, mis aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähenemisele rohkem kui meie regionaalne Euroopa skeem. ja kuna tegemist on rahvusvahelise äriga, siis on vaja ka äh, rahvusvahelist režiimi ja see suudab vähendada kasvuhoonegaaside mahtu. teine põhimõte on see, et see režiim ei tohi äh, diskrimineerida lennundusettevõtteid ja see on väga tõsiselt paika pandud eh, meie seadusandluses ja ICAO on ka eh, täpselt sama meelt, nii et, et diskrimineerimist lennu, lennuettevõtjate eh, vahel ei tohi olla ja siin me räägime põhimõttest, mis tähendab ühtset, aga diferentseeritud vastutust ning Eh, meie ei ole tahtnud leppida eh, sellise eh, interpretatsiooniga, mis mõnede osapoolte poolt on siin välja töödud, siin, kus öeldakse, et, et arenenud maad peavad tegema kõik ja arengumaad või tõusvate majandustega maad mitte midagi see oleks väga kahjulik meie rahvusvahelistele lennuliinidele ning sellepärast on oluline, et et, et me lähtume teisest põhimõttest. et, et mitte mingit diskrimineerimist, on see teine põhimõte ja kolmas on see, et kui ICAO tuleb välja tegevusraamistikuga selle uue režiimi jaoks, siis selles uues eh, raamistikus peavad olema eh, peavad olema pandud, pandud, paika pandud eesmärgid, mis siis põhinevad eh, tõelistel tõsistel meetmetel, sest et eh, on ju olemas väga palju eesmärke, mis on läbi kukkunud, sellepärast et neid pole mitte midagi toetanud, nii et, et eesmärgid ja meetmed nende eesmärkide eh, saavutamiseks on oluline põhimõte, kuidas edasi liikuda. seega, sellega olen ma jõudnud teise punkti lõppu see tähendab, et me oleme äh, valmis tegema koostööd ICAO-ga, me oleme töötanud välja töötava skeemi ning me, nad on välja töötamas töötavat skeemi ja meie äh, paneme, panustame sellesse väga tõsiselt. ja nüüd ma jõuan siis oma kolmanda punkti juurde. möödunud nädalal oli meil Moskvas koosolek. see oli jätkutegevus novembris toimunud koosolekule, mis oli Delis. enne seda me kohtusime Saudi Araabias ja Moskvas selgus, et kõik see on tekitanud resu-, resonantsi rahvusvahelises pressis ja tuldi välja deklaratsiooniga, mis pakkus laialdast huvi. me oleme natukene pettunud, et Moskva deklaratsioon on tegelikult eh, eh, nende tõrksate koalitsioon. Eh, me ütlesime, et me loodame, et osalejad enne Moskva, tulevad välja Moskvas selliste positiivsete ettepanekutega, aga selles osas igatahes me pidime pettuma sellepärast et positiivsed ja äh, konstruktiivsed äh, ideed just sealt eriti äh, üles ei kerkinud. ja kus siis meie oleme selle deklaratsiooni seisukohalt no,? on mitmeid valikuvõimalusi, mida võib siis aktiveerida, kui Euroopa Liit läheb edasi oma seadusandlusega Eh, mõned nimetavad seda tegelikult kättemaksu eh, tegevuseks, aga siiski ma eh, rõhutan, et tegemist on valikuvõimalustega, ükski valikuvõimalus ei ei rakendu otsemaid ja siin antakse võimalus ka ICAO-le teha edasi oma tööd. hea uudis on aga see, et Moskva deklaratsioon vaatamata nendele vastumeetmete võimalusele äh, siiski viitab tugevalt sellele, et me peaksime äh, ah, aktiveerima ja eh, reaktiveerima oma tööd ICAO ehm, kontekstis. Eh, ja praeguse üks tulemus veel Moskva kohtumisest on see, et kõik osalejad on valmis õla alla panema. Moskva deklaratsioon eh, sai allkirja kahekümne kolmelt riigilt ja see ei ole päris sama seltskond, kes kirjutas alla varasemale Delhi deklaratsioonile. nii et väikseid eh, riike on liitunud, liitunud eh, selle deklaratsiooniga ja viis sellest kahekümne kolmest ei ole üldse hõlmatud meie eh, seadusandlusest ja kokkuvõtteks ma ütleksin seda, et milliseid vastumeetmeid eh, ka tarvitusele ei võeta, siis meie Euroopa Liidus ja eriti Euroopa Komisjonis oleme meelekindlad eh, selles osas, et me hakkame selle teemaga tegelema niipea, kui see teema tõusetub. et vastumeetmeid ikkagi rakendada ei saa ja kui vastumeetmeid rakendatakse, siis me oleme valmis ka tegutsema. ja nüüd Moskvas öeldi veel lõpuks hoopis teiste sõnadega, kui seda oli eh, Teli deklaratsioonis, kutsutakse üles eh, uut seadusandlust peatama ja seda on tehtud eh, pehmemate sõnadega kui Teli deklaratsioonis. nii et, et Moskvast on häid uudiseid sellepärast, et ETS-i ollakse valmis hõlmama rahvusvahelisse lennundusse. ja kõige positiivsem on see, et me saame ICAO raames teha koostööd. ja nüüd siis võib küsida, mis ICAO-s juhtumas on. märtsi alguses kui ma mäletan siis õigesti, siis kümnendal, kaheteistkümnendal märtsil eh, saab eh, ICAO kokku nõukogu esindajatega Eh, ja see on, eh, see on oluline moment. ja ICAO ütles, et ta tuleb välja eh, selliste mõne ettepanekuga, mitte suure arvu ettepanekutega, selleks et juuniks saaks eh, tuu, mingisugused konkreetsed ettepanekud eh, paika eh, kasvuhoone kas-, kasvuhoonegaaside vähenemise osas ja et aasta lõpuks peaks olema midagi konkreetset paika pandud, sest muidu tegelikult me oleme hädas sellepärast, et meie oma seadusandlus jõustub aprillis kaks tuhat kolmteist ja aprill eh, kaks tuhat kolmteist on just nimelt see esimene aeg, millal millal eh, lennu ja lennundusettevõtted peavad hakkama kasutama ETS-süsteemi, sellepärast eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algus on väga oluline. meil on nüüd kusagil aasta aega aega, eh, see tundub pikk aeg, aga kui me räägime seadusandlusest, siis see on väga lühikene aeg ning me tõepoolest nüüd püüame utsitada ICAO-d, et nad täistambiga edasi läheksid ja ICAO nõukogus siis eh, seda asja arutatakse. ja nüüd kokkuvõtteks. E, Euroopa Liidus oleme me täiesti seda meelt, et me leiaksime rahvusvahelise globaalse lahenduse e, ETS-i jaoks e, meie ei kavatse oma skeemi peatada, aga me oleme valmis seda skeemi täiendama, kui ICAO tuleb välja tõepoolest rahvusvahelise globaalse režiimiga ja oluline eh, tähtaeg meie jaoks on siis aprill kaks tuhat kolmteist. me oleme lootusrikkad. me loodame, et ICAO-s see töö kiireneb ning et me tõepoolest saame eh, Eh, kinni pidada eh, oma eh, sõnadest ja et tõepoolest rakendub rahvusvaheline globaalne režiim. E. lühidalt, esimees. tahaksin äh, kolleegidele meelde tuletada, et siin komisjonis me oleme üles kutsunud äh, Euroopa Komisjoni teemaga kiiresti tegutsema ja mitte siin rongist maha jääma. ja juhin tähelepanu ka sellele, et äh, komisjon siin võtab vastu otsuseid ise, olgugi et meil on tegemist siin kaasotsustamismenetlusega. sellist äh, kogemust oleme me täheldanud ka minevikus komisjoni ja nõukogu poolt ning me ei aktsepteeri seda enam kui me räägime rahvusvahelisest äh, tasandist, siis ükskõik, kas me räägime lennundusest või merendusest, äh, need teemad on mõlemad väga komplekssed äh, ja keerulised. kui me tahame reegleid suruda läbi Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil, siis me peaksime kooskõlastust hankima rahvusvaheliselt tasandilt juba eelnevalt, ükskõik kui raske see on, mitte tegema seda tagantjärge. ja kolmas märkus minu poolt tegelikult on küsimus kui rahvusvahelisel tasandil ei saavuta me seda, mida ootame, kui äh, ICAO ei saavuta edusamme, siis äh, millised äh, meetmed võtab Euroopa Komisjon tarvitusele nende lennundusettevõtete suhtes, kes ei vasta Euroopa Liidu nõudmistele? millised on meie meetmed seda me peaksime küsima, mitte seda, milliseid meetmeid võtavad teised meie vastu. teine küsimus. ähvardatakse teatavate piirangutega, ülelennupiirangutega siis täpsemalt ja kuidas äh, komisjon äh, suhtub nendesse ähvardustesse? me peame loomulikult äh, olema nende vastu, võitlema nende vastu, aga kuidas oleks võimalik äh, majanduslikku kahju vältida, võttes ehk ennetavaid meetmeid? aitäh, härra Alka-Traui! tõepoolest. suur aitäh, härra esimees! härra Tabek, suur aitäh selle sissejuhatuse eest! loomulikult viimase aasta jooksul oleme kuulnud väga palju lugusid selle kohta, millist mõju need meetmed avaldavad. millist mõju avaldab Euroopa seadusandlus, kuid peale see, see tõsiasja toimumist me vajame kaheaspektilist lähenemist Euroopa transpordile võtta vastu selline seadusandlus, et kõik harjuksid ära sellega, kuidas see skeem töötab, milline on tema moodus operandi, enne kui me kogu maailma ha kaasa haarama hakkame. see on ju kogu kaasotsustamise protseduuri mõte, kas pole? aga teid kuulates tekib mul kaks küsimust kõigepealt. Te räägite asjadest mis on toimumas ICAO-s ja see loomulikult on väga oluline, hästi oluline. astume vajalikke samme selleks, et oma seadusandlust muuta, aga ma natukene kahtlen, kas sellest piisab, kas teie arvates on sellest küll? kas te arvate, et me oleme piisavalt paindlikud, et vajalikke muutusi läbi viia ja kui me neid vajalikke muutusi läbi viime, siis kaasotsustusprotseduur tuleb jälle mängu, see võtab oma korra, oma aja. kas seda on üldse võimalik seadusega kooskõlas läbi viia selle aasta aprilliks, nii et selle aasta lõpuks oleks võimalik koostada piisavalt selge sõnastusega dokument, mida ICAO-le esitada? siis te räägite vabatahtlikust mitteliitumisest või, või loobumisest, kas on mingeid viiteid, et mõned riigid sooviksid sellest loobuda? kuidas muidu, kuidas need asjad siis e, ICAO-s tööle hakkaksid? ja tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida ütlesid teised kõnelejad. aga mis saab siis, kui mingit lahendust ei tule? kui iga riik, kõik riigid ei liigu samas suunas, võib-olla mõned riigid ütlevad, meie ei maksa. me võtame vastu vastumeetmed. milliseid otsuseid või meetmeid tuleb siis vastu võtta Euroopas, teie arvates? vastasel korral on meie reeglid ju erinevad, sest osad riigid panustavad siis äh, teiste riikide eduks äh, ja kes on iseenesest väga problemaatilised. minu teine küsimus puudutab seda Venemaal toimunud äh, koosolekut, millest te rääkisite. kõik riigid seal osaleda ei saanud, terve hulk suuri lennundusriike, USA, Hiina, Venemaa ja nii edasi, kelle käes on suur protsent turuosast. Nemad kavatsevad siin, vabandust on vastu. ja see on päris oluline opositsioon, seda ei tohiks alahinnata, kui tõsiselt te seda võtate. ja kui te vaatate seda, mis toimub ICAO-s, siis need on needsamad riigid, kes koht-, saavad kokku Venemaal. kas te arvate, et nad aktiivselt otsuva-, otsivad lahendust kulisside taga nii-öelda? Ähm, proua Maisner. ja tõesti, emissioonidega kauplemine on minu arvates mõistlik ainult siis, kui see kehtib kõikide transpordiliikide kohta üle kogu maailma ja ma usun, et selles osas me omavahel oleme jõudnud kokkuleppele, aga küsimus on selles, kuidas seda kõike läbi suruda. see, mis Moskvas juhtus, on suhteliselt äh, põhjapanev siiski. meie eurooplastena alahindasime seda tõrksat koalitsiooni, nagu te ise ütlesite tõepoolest tundub, et äh, mingisugused äh, trahvid, tollid on juba pandud äh, paika Euroopa lennundusettevõtete suhtes. ja nüüd, kui vaadata hiinlasi ja ameeriklasi, siis ähm, jah, kui nemad ähm, koos tegutsevad siin ja kokku hoiavad, siis see on meie jaoks ähm, kehv variant ja me peaksime ehk rohkem äh, mõjutama ICAO-d. võib-olla ei tohiks me enam oma partnereid ehk vastaseid rohkem ärritada ja me ei saagi neid niimoodi nii-öelda enda paati. ainuke võimalus oleks minu arvates tegutseda ICAO kaudu, nagu ütles ka kolleeg Elka Traui meie loomulikult oleme veendunud, et meie valik ja meie tee on õige ja me peaksime üritama igati teisi veenda ICAO kaudu. ma olen väga mures seoses sellega, mis juhtus Moskvas ja ma kartsin, et see ka nii läheb. ja nüüd äh, tuleks meil mõelda sellele, et äh, kuidas äh, ennast mitte rohkem isoleerida ja kuidas teistele rohkem läheneda. proua Lichtenberger, palun. suur tänu minu arvamus on äh, natukene teistsugune. kui Euroopa nüüd pärast esimest äh, tagasilööki kohe põlvili langeb, siis meil on probleeme usutavusega. ükskõik millistest kliimameetmetest äh, me räägime, kui me ei suuda piisavalt neid meetmeid õigustada, siis meil on raskusi ja kui teie, proua Maisner, ütlete, et kõik äh, transpordiliigid peavad saama võrdse kohtlemise osaliseks, siis äh, me peame kohe lõpetama ka mõningate tööstusharude eelistamise. ICAO suhtes mul mitte mingit optimismi ei ole. see, mis seal praegu toimub, äh, põhimõtteliselt näitab seda, kuidas ameeriklased on leidnud omale äh, liitlased, nad tegelevad äh, tugeva väljapressimisega ja kui nüüd meie lööme kartma ja loobume kliimakaitsest, äh, kartes teiste poolt võetavaid meetmeid, siis äh, me tühistame Euroopa Parlamendi enamuse poolt võetud seisukoha sellise tegevusega sisuliselt me peame vaatama, mida on tehtud ka teistel globaalsetel läbirääkimistel ja milliseid tulemusi on saavutatud. ma ei saa mõningatest asjadest päris hästi aru. millised võimalused on selleks, et ICAO tõesti midagi ka reaalselt otsustab mitte ei tee selliseid deklaratsioone, et võib-olla saja aasta pärast äh, astutakse sammukene edasi, seda esiteks. ja teiseks, kuivõrd äh, oodatav on see, et meetmed, mida võetakse, on adekvaatsed. meil on praegu suuri probleeme teatavate mõõtmistulemuste saamisega ja tõlgendamisega, mis puudutavad siis süsinikdioksiidi heitmeid ei ole võrreldavat teavet, mis kehtiks äh, rahvusvahelisel tasandil. ja see loomulikult toob endaga kaasa tõsiseid probleeme, kui hakatakse arutama vastumeetmeid. ja millised võiksid olla siis need vastumeetmed? minu arvates äh, tuleks sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörata, kohati vist on seal tegemist lihtsalt äh, nii-öelda mingi kisa tõstmisega. meil on äh, regionaalsed turud, sidemed, ühendused nende turgude vahel. ja kui võetakse vastu mingisugused äh, represseerivad meetmed Euroopa suhtes, siis me loomulikult ei saa sundida ameeriklasi ja tärkavaid majandusi midagi tegema, aga nemad ei saa ka ju meid sundida Euroopa Parlamendi otsuseid prügikasti viskama lihtsalt sellepärast, et keegi maailmas äh, esineb teatava ähvardusega. ja kui see tõrksate koalitsioon väheneks ka, siis osad kindlasti jääksid sinna koalitsiooni alles ja Euroopa Liidus endas on ju ka palju kliimaskeptikuid, kes tulevad välja vägagi lõbusate lookestega. ja siis äh, osad võib-olla ütlevadki, et äh, niikaua, kui kõike ei ole poolt maailmas, siis me ei saagi selles küsimuses edasi liikuda. nii et kõige olulisem küsimus on see, et äh, milliseid vastumeetmeid oleks võimalik võtta ja milliste meetmetega peaksime meie arvestama ja kui me juba ette hakkame kartma seda, et teised ütlevad ei, siis selline lähemine ei ole problemaatiline mitte ainult kliimakaitses, vaid see puudutab äh, kõiki meetmeid, mida me võtame, millel saab olema välismõju. sama küsimus tekib meil laevanduses, äh, kasutatud kütuste valdkonnas ja Liidu siseses transpordis. kui Ameerika Ühendriigid midagi äh, nõuavad, siis me ei saa põlvili laskuda, me ei saa hakata alasti lendama näiteks lihtsalt sellepärast, et ameeriklased seda nõuavad. niisiis, minu arvates äh, on Euroopas liiga palju inimesi, kes on äh, valmis kohe ameeriklastele järele andma, niipea kui horisondil terendab midagi negatiivset. tänan. Foster, I suspect a contrary view, no, Mrs uh,? Äh, proua Foster, ma eeldan, et nüüd tuleb vastupidine seisukoht. ta ei ole ka ainuke. tegelikult olen küll, aga vahet ei ole. Äh, las proua Littenberg jääb oma märkuste üle ja mina tegelen oma märkustega, suur aitäh, komisjon! selle äh, uue äh, informatsiooni eest, kas pole naljakas juba, eks ju. Äh, suur tänu selle uue info eest, aga nüüd tõsiselt rääkides, minu meelest minu meelest te olete üsna ähm, ökonoomselt tegelikkusega ringi käinud. see ei ole midagi isiklikku, aga minu arvates Euroopa Komisjon äh, lükkas parlamendi kõrvale, kui me esitasime selle skeemi. ma ei räägi ETS-ist, mis on ähm, kinnisasjade suhtes paika pandud, see on piisavalt ähm, vastuoluline, aga tehased ei liigu kuhugi. Euroopa Komisjoni hoiatas nii tööstus kui kõik teised erinevad isikud, organisatsioonid ja poliitikad liikmesmaadest, et see tegelikult saab olema väga-väga keeruline. ei ole võimalik kehtestada makse kolmandatele riikidele. sa võid seda nimetada tasuks, milleks iganes. tegemist on maksuga, maksustamisega. Euroopa Komisjoni seisukoht oli, et see ei ole mõistlik, nad ei saanud äh, kolmandaid riike endaga kaasas äh,, keegi seda vastu ei võtnud, viis-kuus aastat hiljem on tegemist täieliku segadusega jah, te ütlete, et jah, me jutustasime nüüd Moskvas ja kus iganes, aga samasugused meetmed on. kes otsustab, millised need äh, sarnased meetmed on? kas see on mingisugune žürii, te ja te istute ja mõtlete, miks kolmandad riigid on lihtsalt välja äh, lükatud? viis-kuus aastat tagasi teadsite, et kolme neljanda nädala jooksul sada kuuskümmend riigi kirjutasid alla ühele kirjale, millele saatsid Euroopa Liidule, ütlesid, et tehke, mis tahate, aga ärge meid sellesse skeemi vedage, meie otsustame, mida me teha tahame. aga teie piirasite selja ja ütlesite parlamendi, ei, ei, kõik väga korra. me vaatasime selle üle, see on juriidiliselt pädev, ei ole juriidiliselt pädev, mul on täiesti ükskõik, mida ütleb Euroopa Kohus, ehk me oleme praegu selles olukorras, positsioon on ikka sama ja kui me vih-, vihjamegi sellele, et eh, hiinlased, ameeriklased, brasiillased, India, Venemaa, kõik kuidagi nagu kavatsevad tulla sa-, sellega liituda, see on naeruväärne, nii ei ole. Te teate, ma olin Washingtonis suvel, me teame, mis venelased teevad, me teame, mida teevad hiinlased, nad ei luba oma lennuliinidel selles skeemis osaleda. Teie seda teate, mina seda tean, ärge lollitage parlamendi, see on sellest komisjonist suurem teema sellepärast et tagajärjed siin on palju-palju suuremad, kui me vaatame lennundust, kui me vaatame kaubandussõdu, terve hulka naeruväärseid asju, mida oleks võinud vältida. ehk ma olen täiesti raevus selle peale, äh, peale ma pean tunnistama. kui me vaatame praegu seda, milline on meie hetkeolukord, me pole veel siiamaani kokku leppinud protseduuris selles, et seda, äh, kuhu selle eest saadav tulu läheb, kui see kui kõik saavad endale süsinikukrediiti ja ettevõtted peavad krediiti ostma, me isegi ei tea, kuhu see raha läheb. ja kui sa oled kolmas riik, kuhu sinu raha läheb, kuhu meie raha läheb? me ei ole ikka veel seda kusagil, kuskilgi paika pannud. ehk kuhu me praegu jõudnud oleme, on see, et te räägite vastumeetmetest või, või kolmandate riikide äh, suhtest ei ole Te juba ähvardate Euroopa Liidu äh, riike, sest proua Hedegaard tuli siia komisjoni. no kuhu me siis läheme äh,? Hiina lennufirma äh, Hiina lennufirma ütleb ei, me ei kavatse seda osta, mis te ütlete siis, et Hiina lennuliin ei tohi siin maanduda või? ühesõnaga, asi läheb veel hullemaks. teate, tegelikult pole selge, kuidas siit üldse edasi liikuda. mina ei näe, et need riigid kavatseks, peaksid midagi eh,, kuidagi meiega kaasa tulema, miks nad peaksid seda tegema, kas meie arvates on see vale või ei. Nemad ennast ei liiguta, sellepärast et neile ei saa dikteerida Euroopa Liit mitte midagi peale suruda. kuna Euroopa Liidule ei saa midagi peale suruda, kui venelased või eh, ameeriklased oleksid selle skeemiga eh, välja tulnud viis-kuus aastat tagasi, meil on oma emissiooni, emissioonidega kauplemise skeem, teie peate ka sellega liituda, hakata liituma Euroopa Liidus, unustage ära ja nüüd, kui me teeme sama asja, siis ma ütlen, jumal, kui me tõesti mõistame, miks need kolmandad riigid meiega kaasa ei tule. ja minu viimane seisukoht, härra esimees, see, kuhu meie nüüd oleme sattunud, on see, me ise alustasime sellega jaanuaris, aga mina esindan, nagu kolleegidki siin, ettevõtteid loodetavasti koos sakslastega meie vaatame, seisame Suurbritannia, Suurbritannia ettevõtete kõige paremate huvide eest. meie seisame Euroopa ärihuvide eest, eh, ärihuvide eh, eest. siin on tegelikult transpordisektoriga kogu tarneahelaga tegemist. meie inimesed peaksid täitma neid reegleid, nendel on konkurentsi teema, sest nendel on ju rohkem kulusid ja tasusid ja makse, samal ajal kolmandatelt riikidelt mingisugust siduvat lubadust ei ole. IKEA-s on sada üheksakümmend üks riiki, kas nemad kavatsevad mingisuguse leppeni jõuda, nad natuke aega jutustavad, no tore on. see on praegu suur konkurentsi küsimus, suurem koormus Suurbritanniale, Euroopa tööstustele ja seetõttu seadusandlus ei saagi töötada Teie ütlesite, et see seadus kehtib kõigile. ei kehti, sellepärast et kolmandad riigid ei täida seda seadust. ehk praegusel hetkel on meil konkurentsi suhtes palju halvem olukord ja selline on reaalsus. minu küsimus, milline on plaan B? proua Stiverek. Merci, monsieur le président. On a désormais dépassé la... suur aitäh, esimees esimene jaanuar kaks tuhat kaksteist, see kuulus kuupäev on juba mööda läinud, aga ees seisab veel terve hulk kuupäevi, nagu peadirektor kindlasti mäletab. läbirääkimised ei ole veel lõpuni saanud ja me endiselt ei ole jõudnud kokkuleppele. ja teie sissejuhatuses tundusid asjad olevat kauge äh,, kaugeltki mitte optimistlikud. arvestades seda, kuidas me näeme tuleviku arengut, kavatseme tagada seda, et rakendusmeetmed on paindlikud, me peame saatma jõulise signaali selle mittesiduva deklaratsiooniga, mis keskendub dialoogile kui võimalusele liik-, liikuda edasi. aga peab rõhutama, et me kahjuks ei saa aktsepteerida, et meie ettepanekud lükatakse kõik plokina tagasi. see suhtumine, mida kasutati Moskvas möödunud aastal, nagu te ütlesite, on terve hulk riike, kes ei ole nõus selle plaaniga liituma, see on vastuvõetamatu oleme kuulnud kaubandussõdade juttu Euroopa Liidu siseselt ja proua Maisneri äh, muret kuulsime kõik, niisiis palume ettevõtetel, kes töötavad lennujaamades, äh, et nad peaksid kindla, kinni meie äh, seadusandlusest, nagu seda teevad lennufirmad, kui me näiteks tegeleme Atlandi-üleste lendudega, see mõte, et me oleme tähelepanelikud ja hoiame kätt pulsil, on väga hea. selle toimiku risk on see, et me jõuame nõiaringi, mis ei ole kellegi huvides. ehk jätkakem läbirääkimistega, läbirääkimiste laua taga, aga vältigem selliseid õnnetuid seisukohti, nagu see praegune on. iga äh, peadirektor, äh, direktor meenutas meile möödunud nädalal, et läbirääkimisi tuleb veel palju pidada, me ei taha äh, suurendada lennunduse, lendude arvu, me tahame head tugevat lennundustööstust, seda ütlesime viis aastat tagasi, me tahame hästi läbi räägitud, hästi põhjendatud lahendusi, mis võetakse vastu, mis on hästi sõnastatud erinevates institutsioonides, mis kaitsevad ja toetavad meie lennundustööstust toetan seda, mida ütles volinik Edgars möödunud nädalal, kui me rääkisime kolmandate riikide tegevusest, mis äh, ühiselt blokkisid need meetmed ilma esitamata mingisuguseid äh, asendusmeetmeid välja pakkumata selleks, ähm, et kaitsta keskkonda, samal ajal keskkonnakaitse on see, mida nõuavad meie kodanikud. ehk me peame ikkagi tegelema ühiste eesmärkide nimel, aitäh! härra Kramer, ma ei tea, kas Ühendkuningriigi ajakirjanduses räägitakse sellest, et kliimamuutus muudkui äh, süveneb, äh, jäämäed äh, sulavad, sellest on mõjutatud ju ka Ühendkuningriik, ka teie huvid on mängus. me peame kliimamuutuse peatama, sellepärast et muidu me oleme silmitsi muude probleemidega. Euroopa Liit on nõrk ja reageerib nõrgalt venelased tõstavad äh, Siberi ülelennu hindu, meie ei saa mitte mingisuguseid äh, meetmeid tarvitusele võtta ja miks äh, venelased lendavad tasuta üle Euroopa, kui nad meilt küsivad Siberist ülelendamise eest raha? ja kui vaadata asja juriidiliselt, siis asi on selge. tegemist on juriidilise otsusega ja ameeriklaste, venelaste ja hiinlaste jaoks olla siin tegemist äh, rahaga, see on põhimõtteliselt ju köömes, mida me küsime. Nad lihtsalt põhimõtteliselt ei taha, et Euroopa Liit endale mida, nendele midagi ette kirjutaks. meil on siin aga viissada miljonit äh, elanikku, kes on äh, samuti kodanikud, tarbijad, keda see kõik puudutab. niisiis, küsin otse, milline on teie plaan B? emissioonidega kauplemise kiitsid Euroopa lennundusettevõtted äh, heaks, sellepärast et nad äh, kartsid ära, et muidu, kartsid, et muidu kaotatakse ära kerosiini maksuvabastus ja Chicago kokkulepe ütleb ju, et äh, ainult see kerosiin, mis on lennukis, on maksust vabastatud. nii et kui me kaotame ära maksuvabastuse tanklates olevalt kerosiinilt, siis äh, põhimõtteliselt kõik, kes siia tulevad ja tangivad, äh, maksavad siis. ja selle rahaga me saame võtta tarvitusele meetmeid kliimamuutuse vastu. ja samuti tagame me siis, et on võrdsemad konkurentsitingimused näiteks lennunduse ja raudtee vahel, kas üldse arutatakse sellist äh, plaan B-d äh, seoses äh, kerosiiniga või mitte? härra Van Dalen. Voorzitter, laat ik beginnen om nog eens mijn steun uit te spreken. Kas ma võiksin alustada sellega, et väljendan omapoolset toetust ETS-ile. minu arvates emissioonidega kauplemise süsteem on tõeliselt hea viis, kuidas edasi liikuda selleks, et parandada elustandardit ning äh, kliimaolukorda. inimesed on sügavalt kurvad, äh, sellepärast et siin on probleeme, aga see on, oli ühehäälne otsus sellega tegeleda. Euroopa Parlament toetas seda täielikult, olles täiesti teadlik sellest, milline olukord tegelikkuses on. inimesed võib-olla ei olnud ärkvel, kui me neid otsuseid tegime. teine punkt. see tulemus, mida me praegu näeme on tegelikult Barack Obama maski langemine. väga paljud inimesed nägid Euroopas Baracka, Barack Obamat seal päästjana, kes viib meid turvalisse maailma, aga nüüd me näeme, et Barack Obama tegelikult, kui me räägime tööhõivest, keskkonnast, seisab vaid Ameer-, äh, ajab taga vaid Ameerika huvisid ja tegelikult olgem nüüd ausad, USA juhib seda tõrksate koalitsiooni ja selle koalitsiooni juhiks on Obama. see, mida ütles volinik meile täna hommikul, minu arvates ei ole ebareaalne. me lähe-, tegelikult me läheme kohe praegu kaubandussõtta, vaata, vaadake seda, mis toimub ICAO-s, nemad töötavad oma süsteemi kallal, see on natukene meie omamoodi, aga mis sellest lõpptulemusena välja tuleb on tõenäoliselt väga teistmoodi kui see, mida meie tahame. probleem on selles, nagu ma ütlesin, me oleme minemas kaubandussõtta, me liigume kaubandussõja poole, peadirektor ütleb, et komisjon eh, tema ees saab olema kättemaks ja vastuseis, need on kõik eh, kaubandussõja algnoodid. küsimuse reaalsus on selline et kulisside taga käib väga palju läbirääkimisi, aga ma tahaksin küsida peadirektorilt, kuidas me väldime seda kaubandussõda? mis on meie teine plaan, plaan B, varuplaan? tegelikult peame, peame läbirääkimisi väga-väga keerulisel kursil kuidas me sellest, äh, kuidas me nende karide vahelt siit ennast välja manööverdame, on väga-väga keeruline. suur aitäh! mäletan arutelusid enne seda, kui toetasime hääletusel ETS-i äh, kehtestamist lennunduses mõtlen sel äh, toetuse peale, mille, mille me andsime direktiivile, mis näeb ette äh, vastastikuse ja volinik Taale, Taali äh, oli tol ajal väga-väga lootusrikas, väites siin äh, kojas, et see on lahendatav probleem. see oli üks põhjuseid, miks me toetasime seda. ma tahan seda punkti ka rõhutada, sest tuleb välja, et asjad polnud sugugi nii lihtsad, nagu nad pealtnäha paistsid ja tegelikult on väga pettumust valmistav, et teised riigid tulevad kokku Moskvasse mitte selleks, et rääkida, äh, kuidas me saame edasi liikuda, selleks, et leida ühine, leida ühine lahendus, pigem selleks, et liikuda hoopis teises suunas. ja see on tõesti oht Euroopa lennundusele, seda me ei tahtnud ju. me alguses püüdsime võtta sektori kehtestada kõigile võrdse kohtlemise, seda me tege-, teeme ka ETS-iga. me tahtsime, et on võrdne kohtlemine Euroopa lennuliinidele ja ülejäänud maailma lennuliimidele, seda ütles komisjon algusest peale välja, niisiis. kuidas me jõuame selle tasakaaluni? me ei saa seda ju lihtsalt aknast välja visata. ma mõistan väga selgelt et te olete valmis vastu võtma seadusandlust või tõlgendama seda seadusandlust, aga ma ei saa aru, kuidas see kõiki mõjutama hakkab. kas teised riigid võtavad üle Euroopa standardeid ja ma pean ütlema, et see on äärmiselt ebatõenäoline, kui te vaatate seda, kuidas tänasel päeval asjad on. või toimub mingisugune liikumine ICAO-s, aga see peab olema vastastikune, kuidas see äh, Äh, asi mõjutab Euroopa lennundust. me peame ise kohanema, olete te selleks valmis? sest terve hulk kolleege on rääkinud kaubandussõjast ja ma ütlen teile kohe ja praegu mitte keegi ei ole huvitatud majandussõjast, arvestades seda majanduskriisi, milles me praegu oleme niisiis, oleme me valmis läbirääkimisteks, oleme me valmis kohanemiseks, sest kui jah, siis me võime leida lahenduse, aga aega on vähe ju. lennundussektor vaatab tulevikku ja vaatab seda, mis see neile maksma läheb. mis see maksab meie lennundussektorile, mis see maksab teistele, mitte seda, mis see maksab teistele lennufirmadele. ja loomulikult mõjutab see mitte ainult äh, lennundust, vaid ka tööhõivet mujal. aitäh, suur aitäh, härra Parebon. ma kuulan seda diskussiooni ja mul tekib kummaline déjà vu tunne, sest te teate, me oleme selles komisjonis olnud sellest ajast, kui see esialgne ettepanek siin arutelule tuli ja ma mäletan debatti, mis meil siin oli, ütlesime tol ajal, et see skeem kukub läbi. täpselt neil samadel põhjustel, nagu me praegu kuulsime täna hommikul toodi need kõik uuesti välja. on täiesti selge, et kui me selle üle arutasime, siis maailm oli teistsugune. majanduslik olukord oli selgelt teistsugune. see oli enne kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi, enne seda, mis meil oli öö, äh, probleeme Eurotsoonis ja ka globaalselt ma kuulasin seda debatti, ma kuulan neid argumente, mis käivad edasi-tagasi, täpselt samad argumendid kui siis, kui me seda ettepanekut esimest korda arutasime, aga maailm on muutunud. maailm on muutunud mitte ainult tänu majanduse muutumisele, vaid tänu sellele, et inimesed tol ajal ei mõistnud päris täpselt, millist mõju see hakkab avul-, avaldama äh, avaldama see, kui me püüame suruda oma süsteemi peale kolmandatele riikidele jälle, ma hoiatasin teid selle eest tol ajal. mingitel ajahetkedel peab majanduslik reaalsus ikkagi äh, sisse lööma. ükskõik, millised on ma- äh,, kliimamuutuse aspektid, aga majanduslik reaalsus on see, mis loeb. ma näen, et on täpselt samasugused äh, tingimused äh, asjaomasel äh, komisjoni asutusel kui mujal. mil iganes see asutus püüab midagi teha, siis kohe tullakse välja ettepanekutega, mis tingimata tekitavad probleeme globaalsel areenil. viimane näide sellest, tangentsiaalne muidugi, aga olukord on sarnane. kütuse kvaliteedi direktiiv, see tekitab probleeme WTO-s, see tõtab, te-, tõstab probleeme maailmakaubanduses, kui me sellega väga ettevaatlikult ei tegele. millal see asutus ükskord aru saab, kui te tahate seadusi anda Euroopa Liidus välja? jumala nimel, andke minna. aga kui me kavatseme seadusi anda välja kolmandatele osapooltele, siis nad hakkavad vastu ja neil on selleks täiesti õigus. kuidas siit edasi liikuda? väga paljud on viidanud sellele ja on öeldud ikka jälgi, et püüdkem rääkida ICAO kontekstis ja väga tore, mul pole sellega mingisuguseid probleeme see ongi õige organ, kus neid teemasid lahendada, see ei ole asi, mida meie ühepoolselt suudaksime teistele inimestele peale suruda. ja kui ICAO tuleb välja mõistliku lahendusega nendele probleemidele, mis meie ees praegu seisavad, siis olen mina esimene, kes aplodeerima hakkab. aga nagu me praegu teame, seda ei saa tulema mitte mingil juhul. kuidas me Euroopas kavatseme reageerida sellele, kas me siis nüüd kas me siis nüüd öö, äh, paneme silmad kinni ja laseme edasi ja seega loome oma lennufirmadele viletsamad tingimused kui ülejäänud maailma lennufirmadele. ma ütleksin, et vaadakem ikka mõistusega asju. esimene mõistlik samm minu meelest on peatada see seadusandlus, kuni me saame mingisuguse mõistliku kompromissi äh, globaalsel tasandil. aitäh. aitäh, härra Bradbury. muid kõnelejaid ei ole, niisiis vabandust, Bradburn, loomulikult aitäh, härra Bradbourne. muid kõnelejaid ei ole ja siis annan pidulikult sõna endale ja rõhutan, räägin iseenda nimel, sest kui ma äh, minevikus sõna võtnud olen sel teemal, siis mind on süüdistatud kõikides maailma pattudes. mõnikord võidakse sind hukka mõista ka siis, kui sa püüad kedagi aidata, seetõttu praegu räägin ma iseenda nimel ainult aga tahan ähm, puudutada mõningaid teemasid, mida on räägitud. proua De Veerak rääkis nõiaringist, äh, milles me praegu oleme ja ma arvan, et see on täitsa õige. inimesed on kasutanud terminit kaubandussõda. minu arvates see on jah, võimalik. ja ma arvan ka, et kui te vaatate seda stsenaariumit, siis mind öö, äh, öö, äh, mulle avaldas muljet see, kuivõrd te lükkasite kõrvale need riigid, kes ei ole nõus, mõned nimetasid seda natuke ka teiseti, aga mõned need riigid, kes on äh, selles suhtes tõrksad, mõned ütlevad, et mõned suuremad on liitunud ja mõned väiksemad ei ole liitunud, lennunduse mõttes USA, Venemaa, Hiina, India, Saudi Araabia ja Brasiilia on suured tegijad, väga suured tegijad ja kui nemad istuvad kokku ja ütlevad, et neile see asi ei meeldi, siis te peate võtma istet ja kuulama ära, mis neil öelda on. siin on veel teine teema, mis puudutab neid konkreetseid riike ja selleks on see tõsiasi, et kui te vaatate seda, mida nemad on kollektiivselt koos teinud, äh, volinik Eldegardi tuleb tunnustada, sest esimest korda peale teist maailmasõda oleme, näeme kedagi, kes suudab Venemaa, Hiina ja USA panna milleski kokku leppima. võib-olla peaksime tema saatma ÜRO-sse, äkki õnnestub tal Süüria suhtes ka midagi teha. aga igatahes on tal õnnestunud need kolm riiki, kes on täiesti äh, orgaanilised vastased ja see, need on suutnud kõik ühele poole lauda saada ja üksteisega nõus olema. Vau! aga nagu öeldud, parlamendil on oma seisukoht ja see on õige, parlamendil on seisukoht. olime äh, siin, kes tol äh, mingil ajal hoiatasid, et sellega tulevad probleemid, ma usun, et see komisjon tegi fundamentaalse vea kuus aastat tagasi, kui me ei nõudnud äh, viiekümnenda reegli kehtestamist, võrdse komisjoni staatust. me lubasime keskkonnakomisjonil selle asjaga edasi liikuda ja selles me eksisime, aga seda me tegime selle, see on see stsenaarium, milles me praegu oleme ja pole mingit abi, kui me ütlesime, et aga meie tegime seda ja nemad tegid seda ja nemad võitsid seda, meie võitsime seda me oleme praegu ristteel ja me peame otsustama, kuidas me edasi liigume. loomulikult Euroopa Liit ei saa lihtsalt äh, järgi anda ja alla anda, loomulikult saavad kõik sellest aru. aga küsimus on siin plaan B-st. härra Delba, te ei öelnud ja ma arvan, Mattias Kross äh, puudutas seda ka. aga kuidas me siis ikkagi reageerime, kui need riigid ka astuvad äh, meile teevad vastuaktsioone. palun ärge öelge, et me ei taha praegu näidata, mis meie plaan olla, sest muidu me reedame öö, oma plaane, see tähendab minule, et teil ei ole plaan B-d ja see on ebaaus parlamendiliikmete suhtes. me oleme praegu olukorras, kus me oleme täiesti noateral. ja mina kardan kaubandussõda, ma kardan seda, kus Hiina ütleb, et okei okay,, meie lennufirmad ei maksa. ja kui hiinlased ütlevad, et me ei osta Airbusi ja ma kardan seda, kui öeldakse, ei, me ei osta Rolls-Royce'i äh, mootoreid. ja muidugi ma tahan äh, planeeti päästa. kuidas ma ütlen Taabis äh, inimestele, et vaadake, me päästsime planeedi ära, aga teie töökohad kadusid ära, väga tore. asjad peavad olema tasakaalus, Eva, sa võid Eva, sa võid oma pöidlaid loopida sinna ja tänna, sinul on oma äärmuslik seisukoht, teistel on oma seis-, äh, äärmuslik seisukoht, mina tahan tuua mõistliku lahenduse väga olulisele probleemile. ja minu meelest see komisjon ei ole sellega veel korrektselt tegelenud, see on minu isiklik seisukoht. ja mul on õigus sellele isiklikule arvamusele täpselt samamoodi, nagu teil on õigus oma isiklikule seisukohale ma pole, ma ei ole iialgi seganud teile vahele, kui teie räägite, palun ärge segage mulle vahele. teine punkt, härra Van Dalen ütles väga õigesti. Pete, minu meelest äh, režiimi muutus Ameerikas ei anna mitte mingisugust tulemust, on ta demokraat või vabariiklane, olukord on ikka täpselt sama ja režiimi muutust Hiinas ka ei tule iseenesestmõistetavatel põhjustel, nii et ma kardan, et see ei, ei lahenda meie probleemi, aga kallid kolleegid, meil on väga tõsine olukord siin me oleme väga lähedal kaubandussõjale ja mulle tundub, et me mängime siin jaanalendu. ja viina, viimane küsimus, härra Tibek. meile öeldi, meile öeldi, meile lubati aastaid-aastaid tagasi, kui see kõik algas, et kui öö, äh, tehakse raha öö, äh, selle skeemiga ja see läheb mootoreid uurimise alasesse teadustöösse mina ei usu, et süsiniku ra- äh,, hind langeks, et siin sellele mingisugust raha saaks tekitada. mis on siis järgmine samm? selleks, et julgustada ja toetada teadusuuringuid, okei okay,, me vähendame vabatahtlikke eraldisi, kuidas te seda raha tekitate? ja ka järgmine küsimus, mis te olete järgmiseks planeerinud, mis järgmine, merendus? kas paneme ETS-i ka merendusele peale? mis sealt edasi tuleb? kas siis läheb autotransport sinna peale või mis iganes. sest kui me asju korrektselt ei tee rahvusvaheliste kokkulepetega, siis me jõuame täpselt samasse olukorda merendusega, IMO äh, tõenäoliselt on paindlikum, aga siis saame näha täpselt samasugust lahingut merenduses nagu praegu lennunduses. Need on need punktid, mida ma tahan tõstatada, rõhutan veel kord, need on minu isiklikud seisukohad, aga minu äh, minu seisukohad on suhteliselt äh,, aga ma olen väga veendunud, et me oleme tõelises jamas ja minu meelest see on väga-väga leebelt öeldud. härra Telbek. For... suur aitäh terve hulga äh, kommentaaride eest ja püüan vastata neile, vähemalt enamikele neist. arvan, et tõepoolest on siin ähm, um, usaldusväärsuse küsimus mitmestki aspektist. kliimamuutus on äh, probleem kogu maailmas, seda tunnustavad kõik, Hiina, Venemaa ja kõik teised, keda siin on mainitud. ja ma arvan, et ÜRO läbirääkimised äh, kliimamuutuste üle on kaasanud ka kõiki teisi ÜRO organisatsioone, et nemad saaks teha midagi vähegi võimalik ja ICAO-l paluti samuti oma panus anda Teis, teie komisjonis on väga keeruline debatt, öeldes me vähendame heitmeid muide edukalt autosektoris, energiatootmise sektoris, aga mitte lennunduses, isegi kui me teame, et äh, kasvuhoonegaaside emissioonid kasvavad vastavalt iga äh, hinnangu järgi seitsmekordseks aastaks kaks tuhat viiskümmend. see on päris karm, kui me näeme ülddebatti selle üle, kuidas lahendada kliimamuutuse küsimus. on ka teine usaldusväärsuse küsimus. mina olen komisjoni ametnik ning komisjoni tööst on üks osa see, et me rakendame seadusi, mis on vastu võetud kaasotsustuse meetodil teie ja nõukogu poolt. mis iganes oli komisjoni ettepanek, see on äh, merre voolanud. Teie hääletasite, mina Ähm, realiseering, kui teie ütlete, kaasotsus on viga, siis meie peatame selle seadusandluse, aga ka see tuleb teha kaasotsustuse abil. Te peate läbi tegema protsessi, kus esimeses kontrollpunktiks on, kas te täidate seadusandlust või ei täida ja ma pean rõhutama teie seadusandlust. küsimus ei ole komisjoni seadusandlust, seadusandlust loovad Euroopa Parlament ja Euroopa ähm, ministrite nõukogu koos külma, kolmas küsimus, usaldusväärsuse küsimus. Te teate, et väga paljud Ameerika lennufirmad pöördusid Euroopa kohtusse, kohus tegi otsus, see on kõige kõrgem äh, õiguslik asutus Euroopa Liidus tegi otsuse, et see on täiesti vastavuses kõigi siseriiklike, aga ka rahvusvaheliste õigusaktidega, kaasa arvatud need määrused, mis, äh, mille kohaselt juhitakse ICAO-d. niisiis ma meenutan jälle kui me seame kahtluse alla seadusandluse, mis on vastu võetud, mida aastate jooksul ei ole seda sugugi mitte kiirustades vastu võetud, kaks-kolm aastat arutati seda, muudeti äh, seda, see mm, diskussioon oli päris äh, rikas, ma olin ICAO-s, äh, rändasin ümber maailma, ma olin esimene äh, komisjoni liige, kes ICAO-s oli, kes tegeles süsinikuga kauplemise süsteemiga, IATA ja IE. ja e, kõik olid ka süsinikuga kauplemise süsteemi poolt tol ajal nii et ma arvan, et me peame tunnustama seda, kuidas seda seadusandlust vastu võeti kuidas see koostati, see oli väga normaalne, kindlasti mitte kiirustatult, nagu oleks komisjoni poolt tulnud mingisugune korraldus sellele institutsioonile, seda nüüd kindlasti ei olnud. milles on probleem? probleem ei ole mitte majanduslik mõju, sellepärast et majanduslik mõju on vägagi piiratud. me räägime mõned paarist eurost äh, lennul Pekingist Frankfurti nii et küsimus pole majanduslikus probleemis, nagu te teate, isegi kui te muudate pagasid või muudate lendu internetis, siis tuleb maksta palju rohkem, kui praegu maksate selle eest kasvuhoonegaaside eest lennul. probleemiks on, probleem on põhimõtteline ja seetõttu me väga eelistame seda, et ICAO sellega tegeleks. põhimõte on ekstraterritoriaalsus, seda tõlgendatakse erinevalt, meie tõlgendust toetab Euroopa Kohus, niisiis võime igaühele otsa vaadata julgelt, aga vaidlus käib rahvusvaheliselt ETS-i ekstraterritoriaalse iseloomu üle. see on asi, mis tuleb välja selgitada, seetõttu toimuvad debatid nii ICAO siseselt kui ICAO-st väljaspool. aga karm on see, et ei piirata lennundust riikide poolt äh, hallatava äh, õhuruumiga, sest enamik äh, õhuruumist on üle maailma mere ja kui meil on kliimamuutuse probleem, siis tekib küsimus, kuidas tegeleda nende heitmetega, mis ei ole seotud Äh, riikliku õhuruumiga. see on üks nendest probleemidest, millega ICAO ehk välja tuleb. element, mis on selle debati südames ja mis samuti peaks üles kerkima ICAO debattides, on saadav tulu. süsinikega kauplemise süsteem, seda ei juhi mitte öö, äh, majanduslik mehhanism, jah, see tegi, eesmärgiks ei ole mitte raha koguda, kuigi raha see tekitab viisteist kuni kaheksateist protsenti ähm, nendest heitmetest, äh, mille, mis kaetakse ähm, eraldiste ostmisega. kui kaasotsustusprotseduur võeti vastu, siis ei peetud silmas seda, et Euroopa Liidu institutsioonidel poleks sõnaõigus, kuidas seda tulu kasutada, sest see oli üks konkreetne liikmesmaa, kes oli väga-väga ähm, selle eest, et liikmesmaad saaksid autonoomselt kasutada seda tulu, mida nad sellest saavad ja nii see kajastus ka seadusandluses, mis vastu võeti. niisiis, liikmesmaad saavad otsustada, me loome järelevalvemehhanismi, nii et võime küsida liikmesmaalt, kuidas nad seda tulu kasutavad, aga kui ma vaatan vaid seda, mida teeb vaid üks liikmesmaa, Saksamaa, siis nemad lõid fondi, kus EDS-i oksjonite tulud lähevad ja see äh, raha on oluliselt väiksem kui äh, see, mida kunagi lennundusest äh, saada, kunagi sellest tulevikus saama hakatakse lennunduses, siin tegeletakse teadus-arendustööga, kõige muuga. ekstraterritoriaalsus on aga probleemiks, seda tõstatame ICAO-s ja seisame selle eest, sest siin on alternatiivide võimalus, me ootame alternatiivseid ettepanekuid selleks, et alustada läbirääkimisi. kahjuks ei ole me neid näinud ega kuulnud väljaspool ICAO-st, keegi pole neid sinna esitanud sest usaldusväärsuse viimane element on kohtumine Moskvas ja enne seda see kohtumine Delis, mis koht, äh, toimus väljaspool ICAO äh, raamistikku. ehk siin küsimus on multilateralismis, kas me kaitseme äh, ÜRO institutsioone, mis meil on, kas me neid reformime ja kaasajastame, või meil tekivad sellised ad hoc komisjonid ja kokkusaamised äh,, nagu Moskvas ja Delis oli ja sellepärast oli see ka hea, et mitmes liikmes, mitmed maailma riigid keeldusid sinna minemast, sest nemad ei tahtnud julgustada olukorda, kus me tekime, kus me loome konkurendi hästi toimivale süsteemile, mis on ikka olemas, aga selline on meie globaalne kontekst, seda on võimalik arutada. on kaks elementi millega meie seadusandlus võib olukorda muuta. esimene on saabuvad lennud. tõepoolest on olemas säte, mis on väga-väga oluline ETS-i direktiivis. nimelt äh, eraldiste loobumine on võimalik nende puhul, kes seda taotlevad ja kes näitavad, et nad on sisemiselt võtnud vastu sarnaseid meetmeid. nii näiteks saabuvate lendude puhul, kui neil on sarnased meetmed olemas, kui äh, kõik lahendavad ära lahkuvate lendude süsteemi, siis kõik on ju korras, sest kõik lahkuvad lennud on ju vältimatult kusagil mujal saabuvad lennud, nii et näiteks ICAO-l oleks väga lihtne, kui iga riik ütleb, mina hoolitsen äh, kasvuhoonegaaside heitmete eest lahkuvate lendude puhul, siis ei ole vaja tegeleda saabuvate lendudega, aga kui tegemist on regionaalse süsteemiga, siis me peame tegelema ka saabuvate lendudega. komisjon on siin arutanud asjaomaseid meetmeid, meil on mitmeid kahepoolseid arutelusid eh, võrd-, võrreldavate meetmete suhtes, aga me pole tahtnud minna äh, Äh, võrreldavate meetmete äh, konkreetse, võrdleva, võrreldavate meetmetega konkreetsemaks, sellepärast et ICAO-s on otsustamata, mis asi on äh, võrreldav meetmed. rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon tegeleb sellega igapäevaselt, kas siis tegemist on julgeolekuga, tehnoloogiaga, turvalisusega, keskkonnaküsimustega, see on see, mille meie arutelusse toome. kui meil on hea ICAO diskussioon, mida tähendab võrreldavus, siis me oleksime kõik väga-väga selle poolt. seda igapäevasesse või jooksvasse töösse on väga keeruline tuua, tuua, aga me oleme taoliste meetmete võrdlemises üsna osavaks saanud, mitte ainult äh, kasvuhoonegaaside suhtes, vaid ka muude asjade suhtes. kui see, mis ICAO-s siis nüüd välja tuleb, kui seda ei ole võimalik võrreldavate meetmetega sisse tulevate lendude puhul rakendada, siis me peame muutma oma seadusi saabuvate lendude võrreldavad meetmed, selle võib lahendada komitoloogiaga. seda nägi ka seadusandja ette. aga kui me ühte või teist elemendi, mis siit kaasa tuleb, ei saa siin aktsepteerida, siis me peame muutma seadusandlust ja seda kaasotsustusmenetlusega. me peame tegutsema kiiresti, sest meil ei ole kuigi palju aega lõputult aega meil ei ole, seda me teame kõik ja sel-, tõstatasin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, seadusandlus, mis äh, võeti vastu kaasotsustusega, seda saab muuta ainult kaasotsustusega, ma arvan, et see on lugupidamine institutsioonide vastu ja nii tuleb ka tegutseda. oli siin ka küsimus selle suhtes, kas meie diskussioonides on erinevusi ja selles, mida me näeme rahvusvahelisel areenil nende riikidega keda siin pidevalt on mainitud, Venemaa, USA, Hiina ja teised. väga detailidesse ma siin minna ei saa, aga kõigi nendega peame kahepoolseid läbirääkimisi ja ma arvan, et tulemuseks on koostöö valmim äh, tegevus nende riikidega ICAO tasandil. ma ei ütle sugugi, et nad kohe kõik teevad, mis me tahame aga ma mainiksin äh, nimelt suhtumist ja proaktiivset Äh, iseloomu meie diskussioonides USA-ga, see on väga tulemusrikas ning USA ja Euroopa käes on kõige suurem turuosa, mingisugune kolm neljandikku globaalsest lennundusest on USA ja Euroopa käes. niisiis USA on väga oluline partner, meil on väga hea meel näha, et me oleme jõudnud ähm, sellistesse äh, detailide arutelusse USA-ga, ICAO on, ICAO-s on koostöö selline mõistlikum kui see, mida me varem oleme näinud. Hiina ja India on pigem põhimõttelised nemad äh, tegelevad äh, pigem tulu ekstraterritoriaalsusega, siin tuleb asja edasi arutada, ma olen kõikides nendes riikides käinud, kohtunud asja eest vastutavate inimestega ja ma olen jõuliselt sellel seisukohaga, seisukohal, et parim foorum nendega arutluseks on ICAO, vastasel korral või tekib kahepoolne kokkulepe selles, mis tähendab, et kõik süüdistavad kõiki ja sellest ei tule midagi head kui me räägime võrreldavusest ja muust taolisest. lahendagem siis ära viimased kaks küsimust. mis me siis teeme, kui tekib selline vastulöök? ma arvan, et vastulöök või kättemaks ja enamike meetmete puhul, mida ma Moskva deklaratsioonis näen, võtab sihikule Suurbritannia lennufirmad ja Suurbritannia äh, ettevõtted. ÜRO põhimõte on see, et me ei diskrimineeri konkreetsete, konkreetse riigi ettevõtteid, aga täpselt seda me praegu näeme. see, mida öeldakse legaalselt või ametlikult, see, mida öeldakse tippkohtumistel või see, mida öeldakse ajalehtedes, see retoorika on väga-väga erinev. meenutagem endale, et näiteks Airbus Äh, ehitab väga palju lennukeid Hiina sees. jah, see on oht Airbusile, aga need äh, Airbusid, mis ta ostab Hiina, toodetakse Hiinas. ma ei ütle, et mitte midagi halba juhtuma ei hakka, aga ma ütlen, et me peame siin ka kvalifitseerima täpsemalt, äh, milline on oht ühe või teise asja puhul. me peame vaatama seda, mis on ametlik deklaratsioon ja vaatama seda, mis tegelikult äh, reaalsuses toimub. ma ei püüa vähendada ohu suurust, aga ma ütlen, et kättemaks või, või vastumeetmed on palju keerulisemad läbi viia, kui see kõlab, sest me oleme loonud rahvusvahelised institutsiooni ja kui me Ehm, maksame kätte või, või võtame meetmeid mingi konkreetse riigi või konkreetse ettevõtte vastu, siis see on probleem. ja meie seadusandlus vastavalt ICAO reeglitele Euroopa Kohtule ei diskrimineeri mitte kedagi ja see, see on asi, mis, mida ma tahaksin rõhutada. viimane küsimus on aga lõppude lõpuks see. kuidas vältida kaubandussõda? kaubandussõja vältimine on loomulikult võimalus kiirendada meie läbirääkimisi ICAO-s. ja minu arvates on õige öelda, et kui meie ETS-i seadust ei oleks, siis debatt ICAO-s poleks kunagi alanudki. me peame tegutsema vastavalt plaanile A, sest see on ainus, mis paneb ICAO ennast liigutama. nüüd peame avaldama survet ICAO-le minu arvates on täitsa hea lootus, et ICAO-st tuleb midagi head ja kasulikku ja siis peame hindama seda, mida ICAO siis teeb, millise tulemuse ta annab, siis peame uue debati, vähemalt ma loodan, et see uus debatt tuleb meil teiega ja siis peame hindama seda, mis me siis sealt saime ja mis määral Euroopa seadusandlust aktsepteeritakse, kuivõrd meie jaoks üks või teine element on vastuvõetav või ei, aga see on juba debati küsimus ja ma arvan, et see on ainus viis, kuidas vältida kaubandussõda ja sõnavahetuse eskaleerumist, selleks on parandada koostööd ICAO-d, Moskva deklaratsioon, nii nagu me nägime, kahepoolses kirjavahetuses India ministritega, Lõuna-Aafrika ministritega, Ameerika vastaspoolega. kõiges on üks ühine element, töötame ICAO raames. me teame, et aega meil väga palju ei ole aga selline on see plaan A, mille kallal me töötame. see on tee, mida mööda minna ja me oleme väga aktiivsed selleks, et kaasata igasuguseid ideid, mis võiksid muuta diskussiooni viljakamaks. suur aitäh! aitäh, härra Delbek! teie sõnavõtu eest, teie panuse eest siia diskussioone. Tšehhi ma tahan edasi liikuda, sellepärast et meil on vaja teisi debatte. kas siin on tegemist nüüd päevakorralise küsimuse või eh, lihtsalt küsimusega? Heltelbeke on päris paljud asjad eh, ära ehm, puudutanud, aga ma ei saa üldse targemaks. küll üldsegi ei kommenteerita konkurentsi küsimust, kuidas see kõik Äh, laheneb ja kuhu jäävad Euroopa lennufirmad, äh, kui nemad peavad äh, rakendama seda skeemi, mida kolmandate riikide lennufirmad ei pea rakendama, palun? ma saan siin vastata väga lühidalt, kõik rakendusküsimused, mis käivad seaduse alla, neid kõiki on tänase päevani täidetud, see tähendab, ähm, arvepidam-, arveraamatute avamine, Eh, seda, seda peavad tegema kõik rahvusvahelised linnufirmad, kes Euroopas eh, töötavad, seda on tänaseni tehtud. seegi on meie jaoks eh, punkt, mis väärib, mis on väga-väga tähelepanu all, suheldes meie rahvusvaheliste partneritega. me ei tohiks luua võimatut olukorda rahvusvahelistele lennufirmadele, et nad peavad valima millise jurisdiktsiooni äh, alla nad käivad, see oleks halvim võimalik tulemus rahvusvahelistel läbirääkimistel, ehk te ütlete lennufirmadele, ja ma usun, et selles leppisime kokku oma Ameerika sõpradega, senatis olid ka teatud ähm, seaduste ähm, ettepanekud ja ütleme lennufirmadele, kas respekteerite Ameerika seadust või Euroopa seadust. tavalus Äh, tavaliselt rahvusvahelises äris nii ei ole, tavaliselt äh, allute sellele seadusele, äh, mis kehtib riigis, kus te oma äri ajate, kui te tahate äri ajada Euroopas, siis te peate respekteerima Euroopa seadusi, nii nagu meie respekteerime nende riikide seadusi, kuhu me külla läheme või kus me äri tegeme. niisiis, kas küsimus või ähm, organisatsiooniline küsimus? see on küsimus milline on kerosiini äh, indeks, kui me räägime rahvusvahelistest äh, emissioonidega kauplemise süsteemist? see on üks nendest elementidest, mida ma tõesti oleks pidanud kajastama oma ajaloolises analüüsis, sest kerosiini maks oli tõesti arutelul paljude riikidega ja süsinikuga kauplemise äh, Äh, toetus tulenes sellest, et see on eelistatav süsteem selle asemel, et rakendada maksusüsteemi, mis on väga riiklik küsimus. maksuasjad on ju siseriiklikud asjad ja ma arvan ka, et lennufirmad saavad aru, et äh, kui süsinike kauplemise süsteem ära laguneb, siis me näeme, et tekivad äh, maksuküsimused kütusele, piletitele, lennujaama kasutustasudele ja see on äh, süsteem, mida enamik lennufirmasid ei taha ja nad väga selgelt ütlevad nii ametlikult kui eraviisiliselt eraviisiliselt muidugi rohkem, mina ütleksin, et äh, toredam oleks, kui nad räägiksid sellest ka avalikult, aga kui süsinikuga kauplemise süsteem ära laguneb, siis kerkivad üles maksustamise küsimused, mida me näeme ka Euroopas juba mitmetel-mitmetel puhtudel, on ka üks liikmesmaa, kellel olid teatud maksud, Saksamaa, ta vähendas neid makse selleks, et kompenseerida ka, äh, süsinikuga kauplemise süsteemi kehtestamist esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist ma arvan, see peaks tõestama mõnedele, et need kaks on omavahel seotud, aitäh. okei okay., thank you, Mr. suur tänu, härra Tõlvak. suur tänu, et te tulite meie juurde, et te vastasite meie küsimustele. ja oleks väga hea, kui te hoiaksite meid kursis kõige sellega, mis toimub. kui midagi, kui mingid edusammud on tulemas suur tänu teile! okay, one... lugupeetud kolleegid, täna hommikul me peame arutama veel ühte tähtsat teemat. see puudutab eh, ühtekuuluvusfondi ja see eh, puudutab siis nõukogu määruse kümme kaheksakümmend neli kehtetuks tunnistamiseks see tähendab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja selle hõlmamist majanduskasvu ja tööhõivesse. härra Kraamer teeb sellel osas ettekande. suur tänu, tegemist on väga põhjaliku dokumendiga, mis käsitleb kõikide fondide suhtes kehtivaid reegleid. ja siin äh, komisjonis äh, me keskendume ühtekuuluvus- ja regionaalfondidele, sellepärast et seal on olulised äh, transpordiküsimused. ma alustan nüüd äh, regionaalfondiga, seal on äh, kolmsada seitsekümmend kuus miljardit kasutada kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist ja <clears throat> need kümme miljardit teatud teises kontekstis on äh, loomulikult äh, köömes. siin on mõningaid äh, probleeme. kirjaliku tõlkega inglisekeelses tõlkes on ilusti kirjas A, B, C, D ja kui ma räägin artikkel seitsmest, siis äh, saksakeelses tekstis on see artikkel number kuus, nii et siin on asjad natukene segamini. me ei märganud seda ka kohe, aga kui me võrdlesime erinevaid dokumente, siis meile torkas see kirjaliku tõlke viga silma. artikkel kolm räägib äh, transpordist, aga mitte jätkusuutlikust äh, transpordist ja me teame, et Euroopa Liidu seadusandlust tuleb kujundada lähtuvalt eesmärkidest, mis me oleme püstitanud aastaks kaks tuhat kakskümmend. see puudutab nii parlamenti kui ka nõukogu, see puudutab siis äh, heitkoguste vähendamist äh, transpordis äh, selleks aastaks kahekümne protsendi võrra. nii et me peaksime rääkima siin jätkusuutlikust transpordist. puudu on ka äh, turismi mõiste, meie oleme ju transpordi- ja turismikomisjon. Lissaboni lepingust äh, lähtuvalt äh, on ka turism osa Euroopa Liidu õigustikust äh, ja me igal juhul soovime turismi kaitsta, mitte hävitada. räägime siin majandusest, töökohtadest, siinkohal üks märkus minu poolt, me analüüsisime regionaal- fondi rahade kulutamisest kuuskümmend protsenti läks maanteede ehitamisesse, kakskümmend protsenti raudteede ehitamisesse ja see on täiesti vale, kui me soovime heitkoguseid vähendada, mitte tõsta. ja maanteeliiklus vastutab seitsmekümne kahe protsendi heitmete eest transpordis. me ei peaks investeerima kogu aeg vales suunas nii-öelda Grossi raport ütles, et umbes nelikümmend protsenti peaks minema raudteedesse, parlament ka nii otsustas, nõukogu peaks nüüd meiega kaasa tulema. võime luua ka stiimuleid, öelda näiteks, et kui kümme miljonit eurot investeeritakse raudtee liiklusesse või jalgrattateedesse, et siis on võimalik ka kolm miljonit investeerida maanteele ja kui kuuskümmend protsenti läheb äh, maanteesse, vabandust, raudteesse ja muudesse valdkondadesse, et siis saab teatud protsendimäära investeerida ka maanteedesse. nii et need asjad oleks omavahel seotud. väga oluliseks äh, on linnaliiklus, kus äh, transport äh, põhjustab äh, nelikümmend protsenti heitmetest. ja kui äh, võtta nüüd kõik erinevad transpordiliigid kokku, siis see on lausa seitsekümmend protsenti heitmetest. linnad on väga olulised, kui me räägime äh, rahade jaotamisest, ükskõik kas investeerida avalikku äh, transporti ehk ühistransporti või eratransporti, siis kulud võivad olla samad, aga rohkem töökohti luuakse siiski avalikus sektoris. meil oleks võimalik kindlasti ka ressursse säästa investeerides äh, kontsentreeritumalt. näiteks kui nüüd võrrelda metrood ja muid valdkondi, näiteks trammi, siis äh, Berliinis äh, meil näiteks otsustati investeerida äh, viiekilomeetrisesse metroolõiku, mis äh, kujunes palju kallimaks kui näiteks ehitada paarkümmend kilomeetrit äh, trammiteid, mida oleks saanud ka kiiremini kasutusse võtta. ja tihtipeale rahastamises on olnud sellised tingimused äh, trammiteede rahastamises, et need peavad olema täiesti omaette teelõigud, nad ei tohi olla näiteks autoteega lõikuvad, no siis Lissaboni linnas ei saaks üldse trammiteesid ju äh, edendada. ja Sevilla linnas on eelarves kohe eraldi rida jalgrattateede edendamiseks ja seal on tehtud tõesti oluline samm edasi. linnadel peaks kindlasti olema omad äh, konkreetsed transpordiplaanid. artikkel seitse juhib tähelepanu sellele, et meil on palju ühendusi puudu, meil on lüngad, sellest me rääkisime eile ka TNT võrgu teemat arutades ja siin tuleb mängu täiesti Euroopa mõõde. mis puudutab lisasid, siis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et eesmärk ei ole ainult reisijate arvu tõstmine. tihtipeale lisades mainitakse kilomeetrite ehitamises oluline ei ole keskenduda ainult äh, tõesti teatud äh, liinide või raudteelõikude pikkusele, vaid me peame vaatama, kuivõrd äh, tõhusad need ka on. me soovime juba olemasolevast liiklusest osa raudteele üle viia, olemasolevast maanteeliiklusest siis. ja loomulikult, kuna maanteeliikluse maht kasvab, äh, siis ka see kasv tuleks üle suunata. kolleeg äh, Katrin Trautmann oli kakskümmend, kakskümmend viis aastat äh, tagasi Strasbourgi linnapea, ta surus autod kesklinnast välja, ehitades aktiivselt trammiteid ja just samas suunas peaksime me üleüldiselt edasi liikuma. mis puudutab nüüd ühtekuuluvusfondi, siis äh, siin on meil maht äh, kuuskümmend kaheksa koma seitse miljardit eurot, kümme miljardit peaks minema TNT võrkudesse ehk siis äh, viiskümmend kaheksa koma seitse miljonit jääb alles vähem arenenud piirkondadele. ja olukord on sarnane regionaalfondiga. siin ei ole suuri erinevusi. eesmärgid on pandud paika strateegias kaks tuhat kakskümmend. ja need kehtivad ka ühtekuuluvusfondi äh, suhtes. liiklust, äh, transpordi tuleb ümber suunata, vähendada. kuidas palun? kolleeg tegi märkuse saalist, mida tõlgid ei kuulnud ja ei saa tõlkida. kõneleja jätkab. investeeringuid tuleks mõõta teatud kriteeriumitest lähtuvalt. me ei soovi selliseid investeeringuid, mis tõstaks süsinikdioksiidi heitmeid. me ei soovi ju vähem Euroopat, vaid hoopis rohkem Euroopat ja me kindlasti soovime vältida seda, et me jätaksime koorma oma laste kanda, ükskõik, kas selleks koormaks on siis äh, kulud, mis neil tuleb kinni maksta rahaliselt või äh, keskkonnasaaste. nii palju siis Regionaalfondist ja Ühtekuluvusfondist äh, jään huviga ootama teiste kolleegide arvamusi tulevikus muutume siis sel teemal konkreetsemaks ka ja praegu tänan teid tähelepanu eest. suur tänu, härra Krammer, nüüd härra Kross. tänan, esimees. tänan härra Krammerit tehtud sissejuhatuse eest. komisjoni poolt välja pakutu kui me nüüd vaatame ka tulevikus või vabandust, minevikus tõukefondidega äh, tehtud, siis äh, see on väga huvitav meile siin transpordikomisjonis. ma usun, et neid eesmärke me jagame kõik, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, äh, jätkusuutlikkus. ja Mihhail, tõesti ütles, et paljudes lõikudes mainitakse ka jätkusuutlikkust ja keskkonna aspekte, aga meie peaksime nüüd kasutama olemasolevat äh, võimalust äh, läheneda asjale tingimuslikult. kõigepealt rahastamisest. kui me räägime rahastamisest, siis on ääretult äh, oluline, et siin raportis oleks meil otsene seos äh, CEF-iga, aga ka teiste uute rahastamisvahenditega. mõtlen siinkohal projekti võlakirjadele ja muule sellisele me peaksime selgemalt välja ütlema, kus suunas me võiksime edasi liikuda. teiseks, siin komisjonis tuleb äh, selgeks teha, et investeerimised äh, transporti on äh, topeltmõjuga äh, investeeringud. tähtis on, et me oma raportiga rahustame ka inimesi seoses äh, rahade kasutamisega. volinik Haanile me ütlesime, et me oleme valmis transpordikomisjonis äh, tulema välja tarkvaraga, teie poolt tuleb riistvara ehk struktuur ja sellest me olemegi siin viimastel kuudel rääkinud. nüüd äh, turism on täiesti ära unustatud. samas seda võiks mainida paljudes programmides. oluline on et äh, meil oleks äh, konkreetne viide TNT võrkudele ja põhivõrgule. võrgud peavad teineteist ju täiendama ja tõukefondide kasutamine peab ka olema nendele eesmärkidele allutatud. ka kohaliku tasandi investeeringuid tuleks vaadata laiemas kontekstis ja see peaks olema tõesti üks tingimus, mille täitmist äh, võiks nõuda. edasi puudu on siin koolitus äh, aspekt. me peaksime rohkem lõhuma koolitusele ka transpordivaldkonnas ja siin peaks olema tulevikku suunatud programme. partnerluse põhimõte on meie jaoks väga oluline. me juba praegu teame, et äh, osad äh, riigid on tegutsenud niimoodi, et küsimärgi alla satub äh, subsidiaarsuse ehk lähimuspõhimõte, nii et meil peaks olema tugev partnerlus erinevate tasanditega kas kõik surutakse ülevalt äh, poolt peale ja riiklik, äh, piirkondlik ja kohalik tasand kaotatakse täiesti ära või siis äh, algab kogu projekt kohalikult tasandilt konkreetsetest kriteeriumitest lähtuvalt. nii et selline partnerluse defineerimine on minu jaoks väga oluline. ja tähtis on silmas pidada lähimuspõhimõtet moodsad tehnoloogiad, ükskõik kas äh, infotehnoloogias või turvalisuses, peaksid kindlasti leidma ka rohkem mainimist ja rakendamist. ja viimane aspekt äh, puudutab seda, mida me oleme öelnud äh, ka transpordi kohta. me ei peaks mitte ainult mainima seda, et eksisteerivad teatud kitsaskohad ja oluline on piiriline koostöö, vaid peame pakkuma ka võimalusi positiivseteks arenguteks fondid äh, saaksid äh, sekkuda, kui neile antakse võimalus investeerida ka infrastruktuuri ehk taristuprojektidesse. nii et äh, see on ka koht, kus tuleks konkretiseerida seda, mida me soovime saavutada näiteks turismivaldkonnas. ja kui me räägime TNT võrkudest ja ühtekuuluvusfondist, siis need kõik tuleb omavahel seostada, ühendada. nüüd proua Seinalova, palun. suur tänu. alustaksin üldisest märkusest ehm, see puudutab üldse Euroopa fonde. ma tervitan seda ettepanekut sellepärast, et eh, siin on pandud äh, paika konkreetsed ettepanekud, konkreetsed eesmärgid ja projektide rahastamine. transpordi osas nimetaksin strateegilist prioriteeti number seitse. ma toetan kestlikku transporti ja e, seda, et puuduksid pudelikaelad olulises infrastruktuuris. meil on tõepoolest vaja e, e, kvalit-, kvaliteetset infrastruktuuri, eriti eh, uutes liikmesriikides eh, ning korralik eh, transport aitaks uutest liikmesriikidest täita territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi. nagu te teate, on olemas valge raamat, mis puudutab transporti aastaks kaks tuhat viisteist ja me toetame kestlikkust transpordi osas. vaja on rohkem arutelusid nendel teemadel, eriti eh, kui asi puudutab, eh, puudutab eelarvet, kümmet miljardit, mis on eraldatud eh, ühenduste loomiseks Euroopas. oluline on teada, kuidas liikmesriigid valmistavad ette projekte niimoodi, et nende rahastamist ei vähendataks Eh, ma arvan, et eh, konkurentsi ei tohi mitte mingil juhul kahjustada teiste põhimõtete eh, tõttu. ma tervitan seda, mida ütles härra Kross partnerluste osas, sest et see võimaldab kõikidel osapooltel kohaneda kohalike olukord, oludega aga ma arvan, et teema, mida me peaksime eh, rohkem arutama, on just tulemuste võrdlus konkreetsete indikaatorite alusel, seda eriti eh, ühtekuuluvusfondi osas. siin räägiti ka majanduslikest eeltingimustest ning need eeltingimused peaksid eh, mõjutama liikmesriike selle osas, et nad eh, saavutavad teatud eesmärke, arvestades seda, mida on vaja Euroopa Liidul, kuid mulle tundub, et on kahtlane, kas eh, milline, millised need tingimused peaksid välja nägema tingimuslikkus peaks eh, käima käsikäes ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. veel üks oluline asi. oluline on säilitada viie protsendi, eh, viis protsenti ühtekuuluvusfondist eh, ja see peab olema eraldatud nendele liikmesriikidele, kes on olulised verstapostid saavutud, saavutanud mina olen variraportöör ühtekuuluvusfondide osas ja sellepärast mõni kommentaar ka ühtekuuluvusfondi kohta. on näha, et ettepanek püüab eh, kohaneda uue olukorraga, kuid ma arvan siiski, et eh, on teatud eh, teemasid, mida tuleks käsitleda teisiti. nii nagu eile arutelus, kui me rääkisime TNT-dest siis mulle tundub, et on suured erinevused infrastruktuuri osas erinevates liikmesriikides ja seda tuleb käsitleda. meil peaks olema selge definitsioon, selged indikaatorid eh, projektide ettevalmistamisel, peavad olema mõõdetavad eh, tulemused ja ka mõõdetavad indeksid. sellepärast tervitan ma neid indekseid, mis on ära toodud edukate projektide puhul, mis aitavad mõõta projekti edu. tervitan ka e, neid jõupingutusi, mis on tehtud bürokraatia vähendamiseks. mulle tundub, me peame toetama e, kontrollide tihendamist raha kasutuse osas. me ei tohiks me ei tohiks ka õhutada konkurentsi ühtekuuluvust liikmesriikide vahel. praegu räägitakse sellest kümnest miljardist, mis on eraldatud, see on viisteist protsenti eh, ühtekuuluvusfondi rahast meil peavad olema paika pandud selgid tingimused, selged reeglid, et infrastruktuuri ehitamisel raha kaotsi ei läheks liikmesriikides on vaja tagada, et projektid on selgelt koordineeritud Euroopa koordinaatorite poolt. on vaja selgelt defineerida ka, mida tähendab Euroopa lisandväärtus. on vaja täpsustada e, CEF-i projekti vajadusi on vaja vaadata, et raha, mis liikmesriikidele e, e, eraldatakse, ei vähene. see on äärmiselt oluline punkt. mis puudutab aga e, kahe, viie, kahe koma viie protsendilist lage SKT-st, siis ma muidugi mõistan, et vaja on ta-, kindlustada liikmesriigi fiskaalstabiilsust kuid eh, me lihtsalt ei saa riigivõlga vähendada sellega, et me vähendame eh, projektide arvu, vaid me peame lihtsalt muutma ratsionaalsemaks selle töö. me peame mõtlema ka, milline mõju on antud määrusel ja mida tähendab ikkagi see kaks koma viis protsenti SKT-st ja viimaseks, kui me valime investeeringute jaoks prioriteete, siis äh, tähelepanu peab olema turvalisel äh, infrastruktuuril. oluline on, keskse tähtsusega on turvaline raud-, äh, maanteede võrk, sest rohkem kui seitsekümmend protsenti õnnetustest toimub just nimelt väikestel teedel ja maanteeohutus on oluline prioriteet seda öeldi ka eh, seda öeldi ka eh, transpordialases välkses, vaikses raamatus, mis, valges raamatus, mis käsitleb olukorda aastani kaks tuhat viisteist. Eh, suur tänu, ütleb härra Ugias. ma tahaksin kõigepealt tänada härra Kraamerit selle ettekande eest, mis ta meile tegi. on väga positiivne et me vaatame läbi äh, põhipunktid, enne kui me ähm, enne kui me koostame siis äh, ähm, mustandvariandi, me käsitlesime seda teemat ka regis, äh, mina olen selle komisjoni liige. ma arvan, me peame lähtuma eeldusest et tegemist on erakordse dokumendiga ja me peame mõtlema, millised tulemused sellel dokumendil on, me peame mõtlema nendele tulemustele enne, kui teised sinna jõuavad. tegemist on praegu ühe eh, määrusega, mis puudutab viis eri, mitte mis puudutab viit erinevat fondi, meil peab olema kompleksne lähenemine. me peame tõepoolest pingutama et kõik need erinevad poliitikad destilleeruksid üheks dokumendiks, meil on vaja muuta asju loogilisemaks, ratsionaalsemaks. komisjonil on vaja esitada meie arvamus ja samuti me peame väljendama ka meie kõhklusi selle osas, et eh, ühtsest strateegiast on kõrvale jäetud parlament. me peame ikkagi selgesõnaliselt ütlema, et meie oleme osa dialoogist, osa otsustamisprotsessist selle poliitika puhul. meid ei tohi eh, suruda kõrvale, eh, et ainult komisjon ja nõukogu teeksid ära kogu sisulise töö me peame tõepoolest siin rusika lauale panema ja mitte taganema samal ajal tuleb tunnistada, et komisjon on oma töö eh, nende prioriteetide paikapanemisel korralikult ära teinud. aga meie peame oma arvamused ka nendele teatavaks tegema. mõned kolleegid siin väljendasid täiesti õigustatult muret, täiesti õigustatult väljendasid nad kahtlusi aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia valguses. kui nüüd transpordist rääkida, siis me räägime kahtlemata kestlikust transpordist ja seda ei tohi me iialgi unustada. veel oluline teema puudutab ex ante ja ex post tingimuslikkust. mulle tundub, et see ex ante lähenemine on just nimelt õige Eh, tuleb panna paika eh, need tingimused, mille alusel raha eraldatakse. seda tuleb teha eh, niimoodi üldises plaanis. loomulikult seda siis, kui ühtegi reeglit ei rikuta me peame ikkagi regioonide puhul jälgima kõiki suuniseid nüüd ekspost variandist rääkides, siis asi on teistsugune. mõnikord ma eh, eh, tooksin välja selle, et on üks äh, siseriiklik partnerlusleping ning selle sees on erinevad regioonid, mõned on korralikumad äh,, kes korralikult raha kasutavad ja on teisi selliseid kohti, mis ei ole üldse vooruslikud. ja me ei saa kasutada niisugust lähenemist, et üks mudel sobib kõikidele, et üks kinnas ei ole hea kõikide jaoks. me ei tohiks mitte kellelegi anda blanko tšeki kui Äh, asjadega tegeleme ekspost variandis. nüüd meil on üsna vähe aega ja ma olen tõepoolest nõus sellega, mida öeldakse äh, reaalsete paketiprojektide osas äh, ja tingimuslikkus on üks osa sellest. aga veel kord, olgem siis ennast kehtestavad, kui me toome välja ka turismi turismil on vaja eh, toetavat finantsraamistikku, see on äärmiselt oluline sektor Euroopas. Eh, härra Riki, suur tänu härra Krammerile tema ettekande eest, ma tean, et mul pole eh, palju aega, ma pean tegema, ma pean esitama oma mõtted selgelt. nüüd kõigepealt see finantstekst seda tegemist on finantstekstiga ja niimoodi seda tuleb eh, käsitledagi. on suur erinevus struktuurifondide vahel ja ühtekuuluvusfondide vahel. struktuur ühtekuuluvusfond eraldatakse riigi tasemel ja siis, ähm, äh, ja siis äh, teise fondi rahad eraldatakse läbirääkimistel äh, piirkondidega ja see on äärmiselt oluline meie jaoks ähm, just nimelt transpordikomisjonis, sellepärast et on vaja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia valguses anda ka euroopalikku lisandväärtust ja siin tekib, kerkib kerkib üles see regionaalne aspekt, millest me ei tohi mööda vaadata. ja teine asi on see, et transpordile eraldatud rahad on ta,, tulevad tavaliselt eh, suuresti eh, regionaalfondist. kakskümmend seitse miljardit aastas eraldatakse selleks eesmärgiks eh, regionaalfondi kaudu läbi, eh, läbi täitevametite tuleb üks miljard aastas. just nimelt struktuurifondist tuleb see raha me juba kuulsime sellest, kuidas oleks eks antejuhtimisega lood, et on eh, vaja eh, paika panda konkreetsed teore-, eh, teemavaldkonnad, ma ei tahaks nüüd siin detailseks minna antud hetkel. aga mina olen variraportöör ja e, seega huvitab meid väga, mis toimub ühtekuuluvusfondide osas, mis toimub Euroopa ühendamise rahasti osa, rahastu osas. see on instrument, mis on kuuskümmend seitse miljardit eurot väärt. E, mitmeaastases raamistikus ja siis eh, lisandub sellele ühtekuuluvusfond, mis on just konkreetselt suunatud transpordile ja keskkonna parandamisele, mis on suunatud ka energiaküsimuste lahendamisele aga kuuskümmend kaheksa koma seitse miljardit eurot, mida ma nimetasin, on just mõeldud transpordile, transpordiprojektidele. aga eh, määruse eelnõus on puudu selgusest just nimelt konkreetsete teemade osas, just nimelt kõiki läbivate teemade osas. seal pole üldse nagu eh, neid asju käsitletud. ja nüüd teiseks, kui me räägime mingist finantsinstrumendist, siis me peame küsima, kuidas me siis eh, käsitleme seda eh, raha eraldamiseelset aega liikmesriikides raha, kas raha siis eraldatakse mingisuguste stipendiumitena? selles osas igatahes toimub praegu kõva arutelu, et millisest finantsvõimendusest me ikkagi räägime milline on see finantsvõimendus nende, eh, nende eh, tööde osas, mis on juba heaks kiidetud, nii et, et kuidas raha eraldatakse, on äärmiselt, äärmiselt oluline kui me nüüd rakendame seda põhimõtet, et kes ees, see mees, siis on küll ühtekuuluvusfondide puhul seda keeruline teha. ja seesama käib ka selle põhimõtte kohta, et kasuta ära või on see raha sul läinud sest siin tekivad mitmesugused üldjuhtimisprobleemid ja nii edasi ja nendest ei ole eh, eelnõus sõnagi öeldud. ja ma võtaksin kokku, eh, tulles jälle tagasi tingimuslikkuse juurde, seatud tingimuste juurde, nii nagu Maicel juba ütles. kui me eh, räägime siin ähm, transpordis, siis näiteks on oluline, kui palju on reisi kilomeetri kohta. E, e, euroopalik jõukus eh, ja Euroopa ühendamine, kui me räägime sellest kümnest miljonist, miljardist, mis on eri, eraldatud Euroopa eh, ühendamiseks, siis seda ei ole sõnaselgelt eh, eelarves välja toodud, seal on öeldud, et neid rahasid haldavad täitevametid ja see on siis veel üks küsimus, mis on jäänud lahtiseks. ma jälle ütlen, et ei ole piisavat selgust. nii, nüüd proua Tikao ja palun kiirustage, kõnelejaid on veel. suur tänu, esimees. ka mina tahaksin tänada härra Kraamerit selle ettekande eest, mida ta tegi. kõigepealt üks üldine märkus. ma mäletan meie arutelusid energiatõhususe kohta me arutasime direktiivi eelnõud, me ei teinud seda praeguses komisjonis, vaid ITRES ning konkreetsete toomade juurde eh, tulle, kui me tahtsime, kui me eh, käsitlesi, kui me tahtsime käsitleda konkreetseid teemasid ühtekuuluvusfondide puhul, siis öeldi, et, et just nimelt praegune dokument, mida me arutame, on ehm, viitepunkt, kus selle kohta infot leida. ma loodan, et praegusel hetkel ei lähe asjad samamoodi, oluline on see, et, ehm, et eh, seadusand-, seaduste eh, kirjutamise seisukohast me oleme järjepidevad, et kõik piirangud, kõik eh, asjad, mis on lubatud, on olemas üldises tekstis, et nendel oleks õiguslik iseloom. nüüd ma tahaksin rääkida linnatranspordi arengust. meie komisjoni jaoks on oluline, et see teema on struktuurifondide määrusesse hõlmatud, kuid juhiksin tähelepanu sellele, nii nagu härra Kriigegi ütles, et et on rahad, mis on eraldatud piirkondliku arengu jaoks ja see tähendab, et siin tuleb arvestada liikmesriikidega, aga eh, transpordi valges raamatus, mis möödunud aastal heaks kiideti, seal viidati ka linnatranspordi äh, arengule. ja järgmisel eh, mitmeaastases finantsraamistikus ei anta enam eh, kohalikele omavalitsustele raha eh, linnatranspordi arenguks, kui nendel ei ole plaani linna transpordi arengu jaoks ja siis peab olema veel selline sõltumatu audiitor, audiitor, kes selle plaani heaks kiidab. mulle tundub, et siin on tegemist ohtliku asjaga, sest eh, siin on eh, vastuolu eh, lähimuspõhimõttega ning ma loodan, et seda selgitatakse määruses, mida me praegu arutame just nimelt struktuurifondide aspektist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. mis puudutab ühtekuuluvusfondi kümne miljardi suurust summat, siis ma olen nõus, et on oluline, et see raha oleks antud piirkondadele nendele piirkondadele, mis langevad kon äh, konvergentsi kriteeriumite alla eh, transpordi osas, aga siis on olulised ka piiriülesed rahaeraldised. finantspaketis eh,, mis puudutab eh, eh tulevast mitmeaastast finantsraamistikku, siis kümme protsenti struktuurifondidest mm, on ette nähtud on ette nähtud, aga ma arvan, et see kümme miljardit, mis on ette nähtud transpordiprojektides uues liikmesriikides, kes langevad konvergentsi kriteeriumite alla, et neid ei tohi pidada eh, kaotatuks liikmesriikidele ja sellepärast eh, tahaksin ja ma ja toetan äh, Eh, riikidele eraldatud raha eh, kasutamist transpordi mm, jaoks, sest eh, igatahes on suuri vajakajäämisi transporditaristute osas. rääkides meretranspordist, siis uutes liikmesriikides just nimelt eriti nendes on vaja äh, Eh, raha ka maanteede arendamiseks. härra Kraamer ütles, et eh, maanteetransport on see, mis eh, on suur saastaja, aga ma ütleksin, et Rumeenias maanteetransport on tohutu saastaja sellepärast, et meil ei ole kiirteid need ummikud pidevalt reostavad õhku, meil on vaja Rumeenias selliseid mm, teid, kus saab sõita kiiresti, meil on tohutu vajadus transpordi infrastruktuuri järel ja see puudutab kõiki uusi eh, liikmesriike. aitäh! proua Lichtenberger. Ähm, suur tänu! ma tahaksin äh, veel reageerida mõnedele mainitud punktidele, kõigepealt see kasuta või kaota põhimõte finantskriis äh, näitab, äh, kuivõrd äh, erinevad on siin liikmesriikide olukorrad, osad satuvad raskustesse, teised mitte. ja praegu finantssurve all muidugi mitmeid projekte ei viida nii kiiresti läbi, kui esialgselt oli planeeritud. teisaks kui me vaatame nüüd asja puhtalt äh, finantsmehaanilisest perspektiivist, siis äh, just see kasuta või kaota põhimõte on selline, mille kasutamist tuleks ettevaatlikult äh, rakendada, eriti just liikmesriikides, kus on suured finantsraskused praegu. teiseks, kolleeg Tsikau mainis siin uute liikmesriikide probleeme, eelkõige mis puudutab just äh, autotaristut ehk siis täpsemalt selle puudumist. ja see on mõistetav, aga teisalt, äh, kui me võtame jätkusuutlikkuse põhimõtet tõsiselt, siis me ei äh, peaks kordama Lääne-Euroopa vigu uutes liikmesriikides. mitte iga transporditaristu ehitamine ei ole toonud kaasa probleemide lahendust, vaid mõnikord on probleeme hoopiski hullemaks muutnud. nii et äh, väga oluline on äh, eksante ja ekspost kontrollida küsimus, mida ka üks kolleeg äh, mainis õiguskomisjonis ma tegelen Euroopa Liidu õigustiku rakendamisega ja on tõesti väga kehv tagantjärge kindlaks teha, et tehti suured vead ja et äh, tegevus ei vasta Euroopa Liidu põhimõtetele ja siis hakatakse liikmesriike noomima ja nii edasi. see toob lõppkokkuvõttes kaasa selle, et vead muudkui korduvad ikka ja jälle ning ei arvestata piisavalt äh, sellega, mida meie siin koos oleme otsustanud. ei arvestata Euroopa taristu põhimõtetega, mis on meie poolt paika pandud, nii et selliste probleemidega oleme ikka jälle silmitsi. seega, eriti kui me räägime maanteetaristust, siis meil peaks olema teatavad äh, ex-ante ehk ennetavad kontrollid. ja mis puudutab nüüd partnerlust, siis äh, riiklikult tasandilt on tihtipeale tulnud äh, projekte, mis on väga napilt vastanud meie poolt paika pandud äh, kriteeriumidele ja selline partnerlus äh, on küll natukene imelik juba ma tean, et nii uued kui ka vanad liikmesriigid äh, soovivad äh, tihtipeale rohkem ise otsustada seda, mida ehitatakse, aga küsimus on selles, et äh, mida me peaksime kaasrahastama. kui me loobume esialgu paika pandud põhimõtetest, siis olukord läheb väga keeruliseks, kui me loobume aruteludest äh, sel teemal, mis puudutab tõesti väga suuri summasid, aga põhimõtted on minu jaoks siin kõige olulisemad. küsimus on nüüd selles, et kas partnerlus kui selline on realistlik, kui osade liikmesriikide soovid liiguvad täiesti teises suunas. tänan ja lõpetuseks proua Jala Sender suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada härra Krammerit selle ehm, projekti eest, ma tahaksin muidugi näha ka tervet raportit. aga eh, üks asi, mida me peaksime nõudma kõikidelt dokumentidelt, mis räägivad investeeringutest, puudutavad Euroopa Parlamenti meil on vaja koondada tähelepanu rohelistele töökohtadele, nendele töökohtadele, mis on otseselt seotud ehm, kestliku arenguga ning me peame hindama, ehm, mida, seda tööd, mida üldse tehakuse ehm, keskkonnaalase säästlikkuse jätkusuutlikkuse alal aga me peaksime iga dokumendi puhul selle aspekti arvesse võtma ja seda ka tähelepanelikult analüüsima. kestliku transpordi arenemine, arendamine tähendab seda, et meil oleks ka korralik statistika selle hindamiseks. nüüd ehm, kohalik eh, koostöö koostöö jaoks on olemas eh, omad struktuurid riiklikul ja eh, siis madalamal tasemel. kas on selles dokumendis olemas eh, mingisugune, mingisugune mm, paragrahv, mis räägib konfliktide lahendamisest piirkondlikul kohalikul tasemel, sest kui tegemist on suurte Eh, suurte infrastruktuuriprojektidega, siis tehakse eh, otsuseid kas Euroopa või, ehm, või riigi tasemel, aga vaja on, et otsustesse oleks võimalik sõna kasta, kaasa öelda ka madalamal tasemel. Eh, riiklikud strateegiad mm, paljudes liikmesriikides peaksid seda hõlmama, sest muidu Äh, võivad äh, kas kohalikud omavalitsused või riigid näha äh, sellise sõnaõiguse puudumise puhul, et on otsustatud nende eest. nüüd linna aspekt nende projektide puhul. me peame toetama komisjoni selles osas, sest projekt iseenesest on midagi väga ähmastav, kui me räägime üldse linna mobiilsusest, transpordist, siis me peame seda toetama, see on kasuks nii Euroopa regionaalsele arengule kui ühtekuuluvusele meil on vaja tagada ka see, nagu siin kolleegid ütlesid, et trans-, et turism oleks hõlmatud, sest turismil on tohutu mõju selles osas, kuidas konkreetsed strateegiad välja kujunevad. nüüd regioonid, kes siin on hõlmatud nende puhul on vaja eh, võtta arvesse ka projektid, mis puudutavad ainult Euroopa Liitu või nii või piirnevaid maid, eriti transpordi ja turismi valguses. siin juba öeldi, et tegemist on valdkonnaga, eh, mis, millel on vaja ka oma iseloomu, sellepärast on vaja stiimuleid, mida kasutada komisjon on alati kasutanud niisugust lähenemist, et, eh, et nad lihtsalt tulevad välja eesmärgi, eesmärgiga ja, ja parlament peab siia panema juurde porgandid ähm nüüd komisjoni esindaja sõnavõtt, suur tänu, et väga paljusid teemasid sai siin käsitletud ja e, siin e, nüüd ma püüaksin vastata mõnele tõstatatud küsimustele, mis tulid välja teie ette sõnavõttudest. kõigepealt Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia. me püüame tagada selle, et kõik Euroopa Liidu eh, rahad on suunatud selleks, et e,, et viia ellu ka eh, strateegiat kakskümmend kakskümmend ning eh, siis need omakorda korda eh, viivad tegevusteni riiklikul tasemel partnerluskontraktide, eh, partnerluslepingute kaudu. nii nagu siin nimetati, tegemist on delegeeritud aktiga, see on uus seadusloome viis, aga parlamendis ja nõukogus on selle kohta esitatud palju küsimusi ja praegu komisjon valmistab ette dokumenti, mis peaks vastama teie küsimustele ja see peaks ilmuma lähipäevadel tegemist on Äh, äh, protsessiga ja siis selgitused lähipäevadel siin öeldi, et vaja on maksimaalselt hästi raha ära kasutada ja seda tehakse siis temaatilise eh, kontsentreerimise kaudu on olemas eh, eesmärgid, mille jaoks on eraldatud rahast ja siin me räägime põhiliselt ühtekuuluvusfondist eh, ja siis regionaalarengu fondist. siin koondatakse tähelepanu just üheteistkümnele teemale niimoodi, et eh, kontsentratsioon oleks eh, kas kaheksakümmend, seitsekümmend või kuuskümmend protsenti eh, konkreetsetel teemadel. üks on just teadus, teadusarendustöö, siis EKV-d ja siis räägitakse siin ka ühisest majandusest järgmine element on see, et me tahame rohkem koondada tähelepanu tulemustele sest et eh, niimoodi peab olema aastate möödudes eh, lihtsam öelda, milleks seda raha on eh, kulutatud ning seda, kas me tahame programmeerimist parandada ja ka rakendust, selleks peavad olema ühised indikaatorid. ka igas programmis on ühtsed indikaatorid, nii et me näeme terve Euroopa mastaabis, mis on ära tehtud eh, siis ka see ex ante eh, tingimuslikkus, me tahame tagada, Äh, algusest peale, et paigas on edutingimused, äh, et äh, kuidas see korraldatakse, kuidas kulutatakse raha kas uurimistööks või transpordiks, siis peab olema ikkagi konkreetne plaan, kuidas see aitab parandada olukorda mingis linnas või regioonis mis puudutab eh, nüüd eh, seda porgandit, siis, eh, siis viis protsenti preemiat nendele, kes programmidega õigel ajal toime tulevad. ja kõik see arutelu, mis toimub, ei ole mitte oluline ainult ühtekuuluvuspoliitika raames, vaid üldise Euroopa majandusjuhtimise raames mis puudutab lihtsa, lihtsustamist ja seda nimetati paar korda, siis see on jälle üks poliitikatest ja see puudutab kõiki poliitikaid, mis käivad mitmeaastase finantsraamistiku alla, me oleme, me arvame, et kui on sellised ühtsed regulatsioonid, siis siis eh, on elu lihtsam, sest et ei pea lõppkokkuvõttes nii palju erinevaid eh, reegleid järgima. me tahame eh, mitmeaastaseid programme ja me viime sisse ka mitmesuguseid muid sätteid selleks, et elu läheks lihtsamaks ja niimoodi väheneb ka poliitikate elluviimisel kulu nüüd siis transpordist konkreetselt ma ütleksin seda, et me oleme eh, üritanud eh, eh, tugevdada partnerlusi, eriti parlament on olnud selles osas väga aktiivne, nad on endale suuremat sõnaõigust nõudnud ja see on väga oluline, et kõik partnerid oleksid laua ümber. me oleme äh, Eh, öelnud seda, et partnerlus peab olema paigas mitte ainult eh, igas programmeerimis staadiumis, vaid peab olema ka niisugune käitumisjuhend, eh, mille koostab komisjon, sest see tegelikult vastab nendele nõudmistele, mis tulid parlamendist ja majandus-sotsiaalkomitees. me selles raamistikus peame nüüd eh, tulema välja lähinädalatel eh, sellise eh, tekstivariandiga, mis siis on aluseks edasisele tööle. ja kui nüüd tohib, siis ma annaksin edasi sõna oma kolleegile, kes räägib konkreetselt transpordist jah, niikaua kuni ta siis lühidalt teeb, sest me peame andma lõpuks ähm, Maiglele sõna jah, eh, paar punkti, ma tõesti üritan teha lühidalt. loomulikult, mida te selles määruses näete? Eh, eh, sõlmub nende sätetega, mis on teistes transpordi õigustiku osades. see mä-, need määrused tegelikult astuvad suure sammu edasi eh, kestliku transpordi suunas siin eh, nii teemade osas kui ka investeeringute osas. siin on just nimelt eh, tehtud jää, nagu loogilisemaks toetus kestlikule transpordile, et investeerida teatud transpordiliikidesse siin te võite näha ka eks antetingimuslikkuse eh, mõju, see peab aitama liikmesriikidel edendada, eh, edendada kestliku transpordi projekte, et ei oleks mingeid tõrkeid, sest et just mõnikord on sellega eh, probleeme liikmesriikides rohkem ei räägigi. Michael, kas sa tõmbad otsad kokku? Ah. <clears throat> Äh, tänan. kõigepealt suur aitäh kõigidele kolleegidele nendepoolse panuse eest ja kindlasti meie koostöö jätkub äh, nii nagu transpordi valge raamatu alal, kus oli äh, raportööriks kolleeg äh, Grosch. kahekümne neljandal aprillil äh, on raport äh, maini valmis ja siis maikuus tulevad hääletused ja lõpparutelud. ma unustasin kaks asja ära, delegeeritud õigusaktid, neid ma ei maininud. kolleeg Rike Veetas viitas sellele esimesena. ja kui komisjon arvab, et äh, saab kõigest delegeeritud õigusaktid, siis ta küll peab parlamendis äh, pettuma. põhimõtteliselt, äh, no kui te soovite, siis te võite ju ka ise osaleda parlamendivalimistel, saada rahvaesindajaks, aga no meie siin praegu oleme rahvaesindajad ja mingisugust äh, tühja tšeki me teile ei anna, mida te saate hakata täitma, ei, ei, nii need asjad ei lähe, ma arvan, et suur enamus parlamendist on ka sellel arvamusel. seda esiteks ja teiseks vastuseks proua Tsikaule. loomulikult on uutes liikmesriikides maantee ehituse järele vajadust, aga ma tean, et uued liikmesriigid on alates äh, liitumisest äh, investeerinud äh, tugevalt maanteede ehitusse ja raudteevõrgustik on täielikult ära unustatud. Rumeenias tahtsin ma sõita rongiga, aga pidin lõpuks laskma ennast sõidutada hoopiski autoga. sama kehtib ka ungarlaste ja poolakate kohta. Nad ei ole neid äh, miljardeid, mis neil on raudtee jaoks olnud äh, investeerinud, me peame siinkohal olema väga tähelepanelikud ja kui me Rumeenia kiirteetee välja ehitame siin paarikümne aasta jooksul, siis äh, raudteega jääme me liiga hiljaks, sellepärast et kõik ongi kiirteedele suundunud. ütlen teile, et alates sellest ajast äh, peale, kui Berliini ja Hamburgi vahel on äh, kiirrongiühendus, siis äh, kiirteed mängivad järjest vähem rolli lennuliinidest rääkimata. nii et see on olnud väga kulutõhus projekt loomulikult äh, ma ei ütle, et me ei tohiks ehitada ühtegi meetrit maanteed, aga meie põhiliseks eesmärgiks on siiski kliimakaitse ja ilma oma transpordiga seotud prioriteete muutmata me kliimakaitset ei saavuta. suur tänu! suur tänu, Mihhail! nii et äh, hääletuskomisjonis on mai lõpus, kolmekümne esimesel mail ootame ära raporti, siis paneme muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja nii edasi. suur tänu kõigile. nüüd oleme siis äh, lõpetanud hommikuse koosoleku, kohtume viisteist null null, kui hakkame rääkima TNT rahastamisvahenditest. Um,